me läheme päevakorrapunkti number kaheksa juurde, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta laienemispaketi esitlus. volinik Johannes Haan esitleb meile seda paketti. ma leian, et komisjon oma, kui ma sellest õigesti aru olen saanud uue lähenemisega, üritab selle raportiga ja nende raportitega rohkem selgust majja tuua. minu arvates on see mõistlik, sellepärast peaksid ka kandidaatriigid seda niimoodi vaatama, et tegemist on nii-öelda vihjetega selle kohta, mida kõike on veel vaja ära teha, selleks et äh, luua eeldused laienemisläbirääkimistel edusammude tegemiseks ja seda kõikidel juhtumitel. Johannes Haani jaoks ei ole tegemist esimese ettekande ja raportiga, aga ma leian, et tegemist on väga hea alusega edusammude tegemiseks. me teame kõik, et laienemine meie naabruses on praegusel hetkel mõjutatud äh, suurtest rahvusvahelistest probleemidest, põgenike küsimus on ka survestamise vahendiks, aga minu arvates on õige seda laienemisprotsent, protsessi vaadata nendest probleemidest eraldi. sest kui laienemine peaks toimima, tuleb välispoliitilisest kontekstist eraldi reeglite täitmist tagada, sest muidu võib laienemine endaga kaasa tuua veelgi hullema olukorra ja sellepärast palun kõigil aru saada, et rahvusvaheline olukord ei tohi endaga kaasa tuua allahindluse tegemist. see kõik kuulub ka asja juurde ja kui me selles osas ühel nõul olema, ähm, ja ma arvan, et kõik peaksid siis nõustuma ka sellega, et selline lähenemine on õige. meie jaoks on tähtis, et majanduslike ja kaubandus ning tehniliste küsimuste kõrval arvestatakse ka demokraatlike institutsioonide toimimisega, õigusriigi põhimõtetega ja inim- ja põhiõigustest kinnipidamisega. see on tähtis, seda on parlament alati toonitanud ja parlament kavatseb seda ka tulevikus teha, iga kord, kui me hakkame rääkima laienemisest. ma nüüd palun volinikku, et ta teeks meile oma esitluse ja tänan teda juba ette selle eest, et meil on võimalik seda kõike teha reegleid kinni pidades, nimelt et kõigepealt anti informatsiooni parlamendile ja alles pärast seda minnakse avalikkuse ette, sest ma arvan, et äh, salatsemine selles küsimuses äh, ei ole õige ja tuleb arvestada ka parlamendi demokraatliku positsiooniga. ka selle eest suur tänu suur tänu selle eest, et äh, hoolimata sellest, et teil on nii palju teha, te siiski saite täna hommikul siia meie ette tulla. minu ettepanek on, et arvatavasti tahavad väga paljud sõna saada ja tervitan siin ka meie kolleege riiklikest parlamentidest, kes osaliselt on juba kohale jõudnud ja osaliselt veel täna hommikul siia jõuavad Nendega peame me täna nõu terve päeva, tere tulemast teile ja ma leian, et koordinaatorid, et koordinaatorid võiks saada kaks minutit kõneaega ja pärast seda saavad ülejäänud kõnelejad poolteist minutit, võib-olla isegi ainult minuti, selleks et me saaksime võimalikult paljudele inimestele sõna anda sest aega meil selle küsimuse arutamiseks väga palju pole. härra Haan, teil on sõna, palun. aitäh, härra esimees, suur tänu ka selle väga täpse kokkuvõtte eest meie põhimõtete kohta. ja ma räägiksin edasi inglise keelt, ütleb kõneleja lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan siin ka riiklike parlamentide esindajaid tõesti, mul on väga hea meel teile täna esitleda laienemispaketti lõppude lõpuks ja mul on väga hea meel teha seda väliskomisjoni koosolekul koos kolleegidega riiklikest parlamentidest. minu arvates on suurepärane äh, kokkusattumus see, et see oli võimalik. eelmise aasta äh, septembri lõpus kuulamisel siin kojas ma ütlesin, et laienemispoliitika osas me ei jää seisma, Euroopa perspektiiv jääb niisama tähtsaks, nagu see on ka olnud siiamaani ja ma ütlesin toona, et ma tahan meie tegevust äh, parandada ka kandidaatriikidega, ma olen viimase kaheteist kuu jooksul väga äh, tihedas kontaktis olnud meie partneritega, komisjon on aidanud neid riike selleks, et nad saaksid äh, lahendada probleeme, mis nende ees seisavad, selleks et neil oleks selge Euroopa kurss ja seda ka poliitilise kriisi ajadel. praegune pagulaskriis on tegelikult seda tugevama koostöö vajadust Lääne-Balkani riikidega suurendatud ja seda kõike ka Euroopa Liidu enda stabiilsuse huvides laienemine toob endaga konkreetseid äh, tulemusi, nii majanduslikke kui ka demokraatlikke reforme ja need reformid muudavad äh, nimetatud riike, parandab nende vastupanuvõimet ja stabiilsust Euroopa Liidu naabruses. sellepärast äh, laienemispoliitika ja nutikas rändepoliitika meie partneritega ei ole mitte välistav, vaid toetab meid kõiki see laienemispakett, mille komisjon täna vastu võtab, sisaldab tervet rida uusi elemente. vastupidiselt varasematele aastatele, kui igal aastal võeti vastu uus strateegiadokument, töötasime me välja laiapõhjalise strateegia järgmiseks neljaks aastaks. teiseks, me oleme tugevdanud meie hindamiste alust riikidepõhiste raportite jaoks me oleme rõhutanud ka seda, kas ollakse valmis liikmelisuse kohustusi kandma ja me oleme ka selgemaid juhiseid andnud riikidele selle kohta, millele nad peavad järgnevatel aastatel keskenduma. samamoodi ka pikaajalised tulemused on paika pandud, mida on vaja selleks, et Euroopa Liidu liikmeks saada ja need on ka selgemalt välja toodud kui varem see raport on ka harmoniseeritud, meil on selged hinnangukriteeriumid paika pandud selleks, et iga riik ise saaks näha, milline on nende seis kõige tähtsamates valdkondades. sellega suurendatakse läbipaistvust ja tehakse kodanikele lihtsamaks, samamoodi ka kodanikuühiskonna jaoks lihtsamaks äh, reformide alane kontroll. et seda uut lähenemist äh, tuleb kasutada selleks, et äh, anda aru reformide kohta kõige tähtsamates valdkondades. meil tuleb rohkem ja tugevamalt keskenduda põhiküsimustele laienemisprotsessis, milles, mis on ka laienemispoliitika selgrooks praeguse komisjoni jaoks. me keskendume õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisele, sinna on kaasatud kohtuvõimu reform, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, keskendutakse väga tugevalt põhiõigustele nagu arvamusvabadusele ja diskrimineerimisvastasele võitlusele, eriti ka seksuaalvähemuste diskrimineerimisele äh, ja rooma kogukondade registreerimisele, samamoodi on siia kaasatud ka avaliku sektori reform ka majandusliku arengu toetamine ja konkurentsivõime parandamine on osa sellest strateegiast, see on ka väga tähtsaks sambaks põhiküsimuste kõrval, ehk siis õigusriigi põhimõtted ja majanduse areng on ühe mündi kaks erinevat külge. peale selle ma tahaksin ka piirkondliku koostöö tähtsuse välja tuua. siin on meil ka oma tegevuskava äh, Äh, mõtlesime siin ka Berliini protsessi ja Lääne-Balkani kuue, kuuik formaadi peale. me oleme teinud ettepanekuid kahepoolsete probleemide lahendamiseks. mis puudutab pagulaskriisi, siis suurendatud koostöö sealses piirkonnas on ülitähtis selleks, et võidelda praeguste probleemide vastu ja leida need inimesed, kellel on vaja abi ja kaitset, neid abistada ka tagada Euroopa Liidu välispiiride kaitse ja võidelda äh, kriminaalsete võrgustike vastu, mis tegelevad inimkaubitsemisega. komisjon on ka selles osas väga palju abi valmis pakkuma. lugupeetud rahvasaadikud, ma tahaksin välja tuua teatud põhilisi küsimusi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta laienemispaketis kõikide riikide kohta, alustan riikidega eraldi. Montenegro on laienemisläbirääkimisel teinud edusamme, on kaheksa peatükki avatud, see oli võimalik tänu edusammudele õigusriigi põhimõtete osas ja ka legaalse institutsionaalse raamistiku parandamise Äh, pärast, aga samal ajal korruptsiooni ja organiseeritud äh, kuritegevuse puhul on praegusel hetkel veel probleeme, eriti sellevastases võitluses. põhilised seadused ja taristu on paika pandud ja nüüd tuleb äh, keskenduda täitmisele. ma tahaksin kasutada ka võimalust ja rääkida ka konstruktiivse ja kaasava dialoogi tähtsust välja tuua, dialoog koalitsiooni ja opositsiooni vahel, mis peab toimuma parlamendis see on järjest tähtsamaks muutunud, arvestades ka sellega, mis on toimunud viimasel ajal riigis. ainult niimoodi on võimalik parim lahendus välja töötada. Serbia on teinud suuri samme teel Euroopa Liitu, on äh, esimesed peatükid avatud läbirääkimistel ja ma olen veendunud, et äh, veel sellel aastal äh, Äh, valitsustevahelisel konverentsil seal need peatükid ka lõplikult avada. me, äh, selle on Kosovoga kokkuleppeid sõlmitud ja Serbia on olnud väga konstruktiivne ka piirkondliku koostöö arendamisel. samal ajal Serbia on äh, välja töötanud ka majandusliku reformikava suurte eesmärkidega. Serbiat puudutab ka pagulaskriis, aga sai suure pagulasevooga päris hästi hakkama Serbia peab nendest edusammudest kaugemalegi minema, me ootame, et reformidega minnakse järjekindlalt edasi, eriti just kohtuvõimureformiga, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastav, vastase võitlusega, arvamusvabaduse tagamisega, avaliku sektori reformiga ja ka majandusreformidega. sama tähtis on ka Kosovoga suhteid parandada ja minna selles küsimuses edasi. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on päris äh, heal tasemel seadusandluse kohandamisega, aga poliitiline süsteem on praegusel hetkel õõnestatud, sellepärast et äh, sekkuvad nii poliitikad kui ka mõjutab korruptsioon. juulikuus sõlmiti poliitiline mm, kokkulepe härra Vaigel, Kukn ja Howitt olid äh, koha peal ja on, see oli parim võimalus praeguse poliitilise kriisi lõpetamiseks. poliitilised juhid peavad hakkama rakendama seda poliitilist kokkulepet, äh, lähtudes heast tahtest ja peale selle tuleb äh, reformi prioriteedid paika, paika panna. etniline olukord on ikka veel problemaatiline ja ka ohvridi kokkulepet tuleb täita on väga tähtis, et tehtaks samme selleks, et etniliste kogukondade omavahelist äh, usaldust suurendada. Need sammud, mida on tehtud juuni ja juuli kokkuleppe rakendamisel, selle taustal komisjon on valmis tegema soovituse alustada läbirääkimisi Jugoslaavia endise vabariigi Makedooniaga, aga see peab olema seotud teatud tingimustega, nagu näiteks see, et juuni ja juulikuu kokkuleppest peetakse kinni ja tehakse suuri samme ka reformide rakendamisega. seda küsimust arutatakse uuesti pärast valimisi järgmise aasta kevadel. Albaania mul on hea meel äh, suurte edusammude tegemisel äh, täht-, kõige tähtsamates valdkondades selleks, et avada läbirääkimisi ja et on paika pandud reformid, mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liidu kursile edasi minna. rohkem tuleb ära teha ka õigusriigi küsimustega ja peale selle tuleb läbi viia ka kohtureformi kohtuvõimureformi ja võidelda ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja on ka vaja süstemaatilisemat lähenemist põhiõiguste kaitsmisel ja samamoodi tuleb ka omandiõigused tagada, samamoodi ka äh, kompensatsioonisüsteem äh, tuleb välja töötada selle vara jaoks, mis nõukogude ajal võõrandati. nii Bosnia ja Hertsegoviina on ka uuesti reformi teel detsembrikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, võimule tulnud uus valitsus aitas reforme uuesti läbi hakata viima, võeti vastu ka, sõlmiti ka assotsiatsioonileping ning on keskendatud äh, reformidele, mis puudutavad sotsiaalvaldkonda, majandust, äh, avalikku sektorit ja nii edasi juulikuus on alustatud reformide rakendamisega ja Bosnia-Hertsegoviina on heal teel. struktureeritud dialoog eh, kohtuvõimu küsimustes eh, on olnud edukas ja tegeletud on kohtuvõimu kõige suuremate probleemidega. ma eeldan, et poliitilist koordineerimist Bosnia-Hertsegoviina kõikidel tasanditel järgmisel aastal parandab ja öö, eh, ka tema olukord äh, muutub äh, paremaks, eriti arvestame, kuidas äh, Horvaatia liitumine on muutunud. nüüd Kosovoga, siin on tehtud väga palju edusamme, eriti kui arvestada kokkuleppeid, mis sõlmiti augustikuus ja meie oma raportis toome ka selle kõik välja. kuid see kuuekuine patiseis pärast valimisi siiski viivitas väga tähtsaid reforme. Kosovo praegusel hetkel äh, on veel paljudes valdkondades lapsekingades ja peab reformi tegevuskavadele keskenduma. koos proua Mogheriniga ma kirjutasin alla stabiliseerimislepingule äh, Kosovoga Strasbourgis äh, ja see oli siis nii-öelda täienduseks meie varasematele lepingutele teiste riikidega sealses piirkonnas ja me loodame, et seda lepingut hakatakse võimalikult kiiresti rakendama. ja nüüd äh, Türgi. meil on ühised võimalused, ühised vajadused, seda kõike tõi välja ka väga valusalt praegune pagulaskriis. Türgi humanitaarabi rohkem kui kahele miljonile pagulasele Süüriast ja Iraagist on tähelepanuväärne. meil on ühine tegevuskava põgenike probleemi lahendamiseks ja asepresident Timmermans ja mina töötasime selle äh, tegevuskava välja, kuid meie pingutused Türgi osas peavad minema kaugemale kui pagulased ja me peame tegema ühiseid jõupingutusi valdkondades, mis meie jaoks on tähtsad, terrorismivastane võistlus, energia, kaubandus, julgeolek ja majandussuhted. komisjon loodab, et vägivald Türgis lõpetatakse ja et hakatakse pidama läbirääkimisi ka kurdi probleemi jätkusuutlikuks lahendamiseks. eelmisel aastal oli suuri probleeme, mis mõjutasid kohtuvõimu sõltumatust, kogunemisvabadust ja arvamusvabadust eriti kui mõtleme ajakirjanike ja meediaväljaannete allasurumist ja samamoodi ka internetiseaduse vastuvõtmist, kus teatud internetisisu muudeti keelatuks see on, need on tähtsad küsimused, mis vajavad lahendamist ka Türgi Euroopa teel ja see on ka Türgi huvides. me oleme nendes tähtsamates valdkondades Türgi valitsusega koostööd teinud, see on tähtsam kui kunagi varem, sellepärast et praegu ka Küprose läbirääkimised võivad osutuda edukaks ja ka läbirääkimistele uue hoo sisse anda Türgiga. lugupeetud daamid ja härrad, järgmine aasta on laienemisriikide jaoks väga kiire periood, me oleme täpselt välja toonud, milline on nende seis ja mida nad peavad tegema nii järgmisel aastal kui ka pikaajalises perspektiivis. kõik kandidaatriigid peavad oma reformi lubadustest kinni pidama ja on tähtis, et väliskomisjon ja teie jätkate oma kahepoolseid suhteid äh, kandidaatriikidega, need teie suhted on väga tähtsad ja ma ootan tõesti põnevusega Euroopa Parlamendi vastust riikidepõhistele aruannetele ja suur tänu selle väärtusliku toetuse eest, mida te olete viimastel aastatel andnud mulle ja minu meeskonnale ja mõned teist on tõesti eriti suurt tähele, tähelepanu pööranud teatud riikidele, olete käinud seal abi andmas ja aidanud poliitilisest patiseisust välja tulla, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Freda, kes on Rahvapartei koordinaator ja vastutab ka Bosnia ning Hertsegoviina eest raportöörina, siis kaks minutit, palun. suur tänu, võtan sõna koordinaatorina ja alles hiljem kui raportöör ja seega praegu siis täidame koordinaatori ülesandeid, kui ma sõna võtan ja kõigepealt sooviksin äh, õnnitleda äh, Johannes Haani selle eest, et äh, see laienemispakett on vastu võetud ja ma pean ütlema, et ma näen, et tegemist on väga hea ja tasakaalustatud dokumendiga, vastuvõtmise kontekst ei ole ka kõige parem, arvestades põgenikekriisi meil on äh, äh, naabruskonnas konflikt, millel on väga ulatuslikud väljakutsed ja me peame vajalikul määral reageerima. laienemispoliitika, nii nagu ka see dokument ütleb, äh, tähendab investeerimist rahusse, stabiilsusesse ja see on oluline, arvestades väljakutsed, mis meie ees on. rahvapartei Madridi kongressis toetas veel kord seda poliitilist lähenemist. meil on vaja Euroopa lähenemist toetada potentsiaalsetes kandidaatriikides. rahvapartei jaoks on seega võimalus täita oma vastutust selleks, et äh, olukorda stabiliseerida, tagada inimõigused ja, ja õigusriigi põhimõtted selles piirkonnas. me peame äh, selles kontekstis välja tooma ka iga riigi äh, edusammud Kopenhaageni kriteeriumite äh, täitmises. ma tahaksin tervitada uut metoodikat, äh, mis kaks tuhat viisteist paketi hulgas on vastu võetud ja see on see, mida parlament on mitmel korral saanud, soovinud ja see teeb hindamisprotsessi läbipaistvamaks nii kandidaatidele kui ka, kandidaatriikidele kui ka nende kodanikele mulle öeldakse, et nüüd ma võin äh, võtta sõna ka Bosnia küsimuses. ma pean kõigepealt ütlema, äh, palun mitte, ärge võtke kaks minutit selleks sõnavõtuks, sest meil on ainult üks tund aega ja kui kõik koordinaatorid võtavad nii palju aega, Äh, ja raportöörid võtavad sõna, siis kõigil läheb neli-viis minutit aega ja teistel ei jäägi mingit võimalust. ja sama puudutab ka teisi. Äh, ja seega palun äh, võtke seda arvesse. aitäh. sel aastal olen, on olnud raport positiivsem kui varasemal ajal ja ja ma sain seda äh, hinnata ainult väga lühikese analüüsi poole, aga me näeme, et, et siin on äh, teatud detailid, äh, väljendusvabadust ei ole alati tagatud vastavalt komisjoni hindamisele, aga samal ajal eduaruanne näitab, et riigis on olnud positiivseid edusamme millele, pöördumine, millele kirjutasid alla kõik äh, poliitilised äh, jõud, lisaks see, mis toimus juunis ja reformide heakskiitmine juulis, see on äh, ja loodetavasti need edusammud jätkuvad ja reformid ka ellu viiakse selle aasta jooksul oli ka teatud poliitiline ebastabiilsus, mis võib osutuda takistuseks nende reformide elluviimisel, kõnelejad katkestatakse ja nüüd ainult äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et see ebastabiilsus äh, on äh, nüüd muutunud ja aga seisab ees väga murettekitav referendum. nüüd küsimus äh, volinik Haanile kandidatuuri kohta, sest see riik on pidevalt äh, soovinud äh, esitada oma kandidatuuri ja mida te sellest arvate, aitäh mõistlikkuse, mõistmise eest, äh, härra Brock. ma tahaksin, ma sain sellest lähenemisest praegu alles teada, kui pikalt ma saan sõna võtta. ma just ütlesin teile nii alguses kui ka teie sõnavõtu keskel, et aega on vähe ja nüüd, kui see väär arusaam on siin tekkinud, siis ütlen, et äh, härra Hahn läheb tunni aja pärast minema ja me võime küll kõik rääkida, aga vastuseid ma ei saa, nii et tõesti palun arvestage sellega. ja nüüd saab sõna härra Howitt, kes on koordinaatoriks ja ka proua Piirit asendab, tema on Türgi raportöör, sa oled tõesti suurepäraseks näiteks ja saad sellega hakkama suur tänu ja üritan kõneajast kinni pidada. kõigepealt tahaksin öelda, et mul on väga kahju äh, selle viivituse pärast, mis puudutab raporti avalikustamist sel aastal. ma tänan volinik Haani äh, eravestluste eest, mis selles osas on olnud ja aitäh, et volinik on tulnud siia selleks, et seda raportit tutvustada, see on meile väga oluline. valimised leiavad alati ühes või teises riigis aset ja kui me ei saa midagi öelda enne Türgi äh, valimisi, mõjutab, äh, öelda seda, et see mõjutab Türgi äh, valimisi ja nii edasi ja sellest on mul kahju. me üldiselt toetame seda lähenemist selle paketi osas, mis puudutab hindamist ja ma tahaksin välja tuua ka teatud tagasilüüke, neid on väga oluline välja tuua ja selles osas on teil ka meie toetus samuti on väga oluline mõista seda, mida on öeldud põgenike kriisi osas ja ma olen ka sellele varem viid-, viidanud, et see ei tohiks moonutada laienemisprotsessi. selle kriisiga peab äh, tegelema, aga samamoodi peab tegelema ka laienemisprotsessiga, see tähendab, et on vaja edusamme äh, peatükkide avamisel ja ka viisanõude kaotamise perspektiivis mis puudutab põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtteid kakskümmend kolm, kakskümmend neli, eh, kus viidatakse eraldi välja ka Türgile ja eh, Makedooniale, kui Euroopa Liit pakub eh, finantstoetust koostöö eest kui soovitakse sügavamat koostööd, siis on vaja pakkuda uusi vahendeid, mitte lihtsalt äh, ümber mängida juba äh, äh, liitumiseelse abi ümbermängimisele. selle lihtsalt raha ümbertõstmine tähendab seda, et pikaajalised investeeringud, mis on meie huvides selles piirkonnas, seavad ohtu ähm, teatud ühtekuuluvuse ajal, kus on niigi probleeme. kui meile teevad probleeme teatud tendentsid Lääne-Balkanil, siis Euroopa peab olema ettevaatlik, et seda mitte ise tagant sundida. ma tervitan volinik äh, ka president Junckeri esimest laienemispaketti ja me parlamendis oleme pühendunud Euroopa Liidu laienemisele ja me peame kinni teatud lubadustest ja meil on väga kahju, et teatud protsessid on äh, aeglustunud, me loodame, et Serbiaga avatakse uued peatükid ja Albaania läbirääkimised peaks aset leidma järgmisel aastal ja loodetavasti Bosnia-Hertsegoviina saab samuti kandidatuuri järgmisel aastal, arvestades, et nad täidavad olulikke, olulisi kriteeriume ja meil on vaja jätkata edusamme, arvestades, et aega on vähe ja kuna minu kolleeg Äh, Piri ei saanud siin olla, me, kellel oli perekondlik tragöödia, meil on väga kahju sellest, me tahaksime äh, tema juhtrolli esile tuua nende teemade keskmes äh, Türgi osas, mis on olnud viimasel aastal väga keerulised. minu fraktsioon on alati toetanud Türgi lõimimist Euroopa Liitu, me tervitame uute läbirääkimispeatükkide avamist ja me julgustame äh, me peame Türgit äh, oluliseks partneriks rändekriisi lahendamisel, aga minu küsimus härra Haanile Türgi kohta täna oleks järgmine, mis peatükke äh, on plaanis avada Türgiga järgmistel kuudel ja milline on perspektiiv selleks, et et saada toetust äh, nõukogus kahekümnele peatükkidele kakskümmend kolm ja kakskümmend neli? kallid kolleegid, see oli ka peaaegu neli minutit, nii et see tähendab seda, et kui ka järgmised kolleegid neli minutit räägivad, siis teised enam sõna ei saa. aga see siis oma fraktsioonides rääkige selgeks, seda ei saa mina teha ja nüüd kolleeg Tänak, palun, kes vastutab Montenegro eest. Uh, suur tänu, esimees, loomulikult ECR toetab Euroopa Liidu laienemist aga samas mõistab, et äh, on vaja võtta aega ja peab arvesse võtma seda, et äh, olukord ei ole tavapärane, arvestades, et Euroopa Liidus on eksistentsiaalne kriis, arvestades euroala äh, tundlikkust ja Brexiti võimalust ja nüüd ka see ulatuslik rändekriis, kas tegemist on majanduspõgenikega või muidu pagulastega, kes tulevad mitmete äh, rändeteede kaudu erinevatest riikidest, Pakistanist, Afganistanist, Eritreast, Sahara-tagusest Aafrikast ja mujalt, isegi NATO liikmesriik ja kandidaatriik Albaania on nimekirjas neljas, ma ei saa kõiki liitumisriike siin läbi võtta, aga kuna Montenegro raportöör siis Montenegros on tehtud oma kodutöö ja kaheksa peatükki on avatud, aga vägivaldsed meeleavaldused selleks, et peaministrit äh, tagasi kutsuda, on survestanud valitsust ja õiguskaitsejõude. mitmetel Lääne-Balkani riikidel on väga palju väljakutseid selleks, et tagada õigussüsteemi sõltumatust, võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ja on vaja teha edusamme, nii nagu ka teistes naaberriikides sarnane poliitiline ebastabiilsus on ka Makedoonias, kus on, on suur Äh, vaidlus veel nime üle ja kus on vaja veel poliitilisi reforme ja loomulikult äh, oleks vaja äh, läbirääkimised avada, seda on mitmel korral soovitatud, aga senini ei ole need aset leidnud, see omakorda lisab ebastabiilsust selles riigis ja suhted on erinevate kogukondade vahel väga haprad Türgi osas on problemaatiline viimaste kuude halvenev olukord seoses inimõigustega ja ajakirjanike vahistamisega ja nüüd on tõstatunud mitmeid küsimusi, mis puudutavad õigussüsteemi sõltumatust ja Türgi rolli, mida, mis on oma, panustanud äh, äh džihadistide võitlusesse samas on aga tegemist olulise partneriga ja on teatud lootust, et nad suudavad äh, täita konstruktiivset äh, rolli äh, ka kons-, Küprose küsimuses. minu küsimus volinikule on, kas Türgi nüüd pärast kantsler Merkeli külaskäiku ja muud on valmis kinni pidama mm, oma lubadustest ja võtab tagasi need majanduspõgenikud, kes on oma, nende rannikult lahkunud ja Euroopa Liitu tulnud, aitäh! esimees mikrofonita. Eh, eh, aitäh, härra esimees, üritan kõne eest kinni pidada. on täiesti kindel, et Euroopa Komisjoni raport eh, on võrreldes eelmiste aastatega kirjutatud väga dramaatilises olukorras, kui me mõtleme Lääne-Balkani riikide peale. Euroopa Liidu laienemine ei ole praegusel hetkel rahva hulgas väga populaarne. on tegelikult vähem populaarne kui minevikus, kui jäi mulje, et Euroopas tehakse ainult edusamme ja et ei olegi mitte mingeid piire ma tänan volinikku tema panuse eest, tema entusiasmi eest laienemispoliitika jätkamisel Euroopa Liidus. ma usun, et ta on tõesti sellesse aruandesse kaasanud kõik Lääne-Balkani riikide probleemid. üks elementidest, mis praeguses arutelus väga-väga selgelt välja tuleb, on pagulaskriis ja pagulaskriisi mõjud Lääne-Balkani riikidele. on täiesti õige, et äh, me pagulaste Balkani teekonna riikidele ka oma austust näitama, sest olukord äh, nende jaoks oli väga raske on väga lihtne kritiseerida. kritiseerida on palju lihtsam, kui Lääne-Balkani riikide olukorrast aru saada, tegemist on riikidega, mille majanduslik seis pole kiita. peale selle tuleb arvestada ka geostrateegilise olukorraga meie naabruses ka see on äh, kandidaatriikide jaoks väga tähtis. sellepärast, et äh, geostrateegiline olukord naabruses äh, mõjutab ka seda, kuidas me suhtume laienemisse. ma tahaksin välja tuua järgmist. Makedoonia puhul on väga tähtis see, et Makedoonia peab kinni kõikidest kohustustest, mis pandi paika Põrseni lepinguga aga on väga tähtis, et ka komisjon oma kodutöö ära teeks. volinik tõi välja ka tingimused, millega on võimalik laienemist jätkata ka Makedoonia suunas ja see on väga hea, aitäh! Καλωσορίζω τον κύριο Χάν για την παρουσίαση της έκθεσης. Νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να σχολιαστεί το γεγονό ότι υπήρξε tervitan äh, härra Haani tegevust, äh, aga ma arvan, et kogu see viivitus oli tege-, teadlik. Euroopa Liit ei ole siiras äh, Türgi osas. suletud uste taga räägitakse sellest, et mingit liitumist ei toimu, aga avalikkuses käitutakse nii, justkui oleks võimalus olemas lähitulevikus aga teisalt Türgi teeskleb, et ta ei mõista kogu seda mängu ja ma olen aastaid poliitikas olnud ja mul on tunne, et poliitikas me peaksime siiski olema siirad, me peaksime ütlema seda, mida me usume ja mida me tunneme ja me ei peaks diplomaatiaga üritama saavutada teisi tulemusi ma olin Türgi valimisvaatlusmissiooni osaline ja ma pean ütlema, et igas valimisjaoskonnas oli kohal tank ja sõjaväelased. see ei ole ju valimisteks sobiv kliima. kurdi teemal, Kurdistani teemal peaks Euroopa Liit ütlema selgelt välja, mida soovitakse, mina arvan, et Türgi selles küsimuses lahendust ei taha, vaid soovitakse takistada kõiki äh, kurdide vabaduspüüdlusi piirata ja nagu härra Haan ka ütles, lahendus Küprose probleemile võiks olla motivatsiooniks Türgile ja siin ma tahan täiesti selgelt öelda, et me ei saa hakata peatükke avama, kuni Küprose probleemi pole lahendatud. E-, ei ole mitte ühtegi Küprose poliitikut, kes oleks nõus nende peatükkide avamisega, kui ei ole mingit selget lahendust Küprose probleemile, aitäh! esimees mikrofonita. Ähm, ähm, lugupeetud volinik, lugupeetud komisjoni esimees, ütleb Rebecca Harms äh, ma olen üllatunud, ma olen väga üllatunud, et me ei leia aega või väga vähe aega näeme ette selleks, et nii paljude riikide edusammusid täna hommikul arutada. mina leian, et see menetlus, arvestades selle olukorraga sealses piirkonnas, ei ole proportsionaalne arvestades seda, kuidas praegusel hetkel nii vähe kõneaega antakse, see on tegelikult heaks peegelpildiks selle kohta, et me oleme täiesti vale menetluse valinud selleks, et üleüldiselt nendest riikide aruannetest rääkida. aitäh, Flecken-, härra Fleckenstein selle aplausi eest. härra Brock sekkub ja nüüd räägivad äh, mõlemad inimesed korraga, proua Harms palub, et tal lastaks lõpetada. nüüd olukord Balkani riikides. ma leian, et pärast seda, kui me käisime eelmisel nädalal Makedoonias ja kuulsime teistelt kolleegidelt ka olukorra kohta Balkani riikides, on jäänud mulle mulje, et te tegelikult ei hinda üldse seda, kuidas Euroopa poliitika minna laskmine on viimastel aastatel koda-, nikud äh, täiesti meeleheite äärele viinud Balkani riikides, ollakse väga skeptilised liitumisprotsessi osas ja see on tegelikult see, mis kogu aeg ka kasvab, see skeptilisus ja need esitlused, mida me siin kuuleme, mida me saame hinnata ja need dokumendid, mida me saame lugeda, need äh, saadeti meile alles täna hommikul hiljem kui teatud ajakirjanikele muide, aga kogu selle analüüsi puhul minu arvates Te absoluutselt ei räägi sellest, kuidas selle skeptilisuse vastu võidelda ja kuidas tõesti välja töötada Euroopa strateegiaid, mida Ähm, mis arvestaksid siis majandusliku arenguga sealses piirkonnas, korruptsioonivastase võitlusega ja ka Euroopa väärtustest kinnipidamisega. ajakirjandusvabadus, ajakirjanduse mitmekesisus, vähemalt väga paljude riikide puhul, millest te täna rääkisite, ei ole tagatud. nüüd Türgi. muidugi tahaksin ma seda küsida, seda tuleb ka arutada, et kas see, mis toimub, on seotud pagulaskriisiga või et tõesti on äh, võimalik rääkida uuesti läbirääkimisest Türgiga, nii nagu ma seda ajakirjandusest lugesin, on äh, see aruanne väga kriitiline põhiõiguste ja demokraatia osas. ja siis muidugi peate te ka nüüd ütlema, kuidas te läbirääkimisi õigusriigi põhimõtete üle soovite alustada see blokaad, mida kuulsime Kreekast ja Küproselt, mida nad toetavad ja kõnelejad katkestatakse, aga ta jätkab ja, ja veel üks tähtis küsimus on ka see küsimus, mis tagab Türgi sisemise stabiilsuse ja seda Euroopa abiga siis ja kõnelejalt võetakse mikrofon. proua Harms, ka teie peate kaheminutilisest kõnest kinni pidama. teiseks meil annab siin volinik informatsiooni, nii nagu alati. volinik, kes õnneks oli äh, valmis täna hommikul siia meie ette tulema, lükkas isegi oma reisi edasi. see on nii, nagu me teeme seda alati. ja kolmandaks, me räägime nendest küsimustest pikalt ja laialt, selleks on raportöörid, kes koostavad raporti eelnõu ja me nendest eduraportitest äh, räägime veel mitmeid kordi, enne kui me siin komisjonis või ka täiskogus oma viimase seisukoha võtame. ja ma arvan, et see menetlus on selline, millega tuleb nõus olla, meie eesmärgiks ei olnud täna siin kogu liitumisprotsessi hakata täies mahus hindama äkki võtaksite selle teadmiseks ja ei hakkaksin kõike pea peale pöörama. ja järgmiseks saab sõna härra Kaavel, palun. You... aitäh. kui arvutis, veebis teostada uuring laienemispakett, siis ähm, saame igasuguseid vasteid, aga kui me soovime, et naabruspoliitikas toimuks parem valitsemine, siis äh, oluline on ju rääkida demokraatiast ja vastutusest ka Euroopas. ja ehk siis tegemist on ju uuesti kolonialismiga praegusel kujul. me tahame Euroopa Liidule territooriume lisada. minul on tõesti küsimus, kas on piisavalt teavitatud praegusel hetkel, kui olukord on nii keeruline, Venemaaga on pinged järjest kasvanud ning kas need poliitikad tagavad, et me saavutame Venemaaga edu? oluline on ka Euroopa Liidu Venemaa suhteid silmas pidada. kui need sanktsioonid on põhjustanud liigseid probleeme Venemaaga, kui me vaatame turumajandust, siis tegelikult ju turumajanduse arendamist me toetame kõik. me soovime, et Euroopa oleks rahumeelne, kuid samas mitmed poliitikad on lihtsalt provokatsioon. Türgi puhul kellel on NATO-ga juba oma suhe, et rääkisite volinik nendest puudustest, mis puudutasid ka kurde, inimõiguste rikkumist, aga miks me ei võiks kogu pildiga leppida ja öelda, et siin on küsimus rahas, raha, mida Türgile lubatakse ning seda mingil hetkel ka liitumist on ju tegelikult viga. ja ainult kaheksa protsenti nende territooriumist on Euroopa pinnal ja ausalt öeldes Euroopa Liidu mõte, mis ulatuks kuni Süüria ja Iraagini, tekitab minus hirmu. Merci, monsieur le president. suur tänu, esimees. ma üritan kinni pidada oma kahest minutist, ütleb Herr Schaffenhauser äh, ma olen äh, kristlik äh, konservatiiv äh, ja seetõttu teie, näen, et teie poliitika on läbi kukkunud mitmetel põhjustel. me liigume edasi, liigume edasi, muudkui laieneme, laieneme, kahjuks äh, aga me kiirutame, kiirustame millegi suunas, mis on täiesti kontrolli alt väljas ja äh, me näeme seda juba praeguse Euroopa puhul, me näeme majanduskriisi ja ka põgenikekriisi puhul sama olukorda. Teie poliitika on läbi kukkunud ka õigusriigi ja demokraatia valdkonnas, sest me peame tunnistama, et kuritegelikud süsteemid nendes riikides edenevad ja ja vahetevahel meie poliitika ka soodustab nende paikapanemist ja see on veelgi tõsisem. Teie poliitika on läbikukkumine sellepärast, et see tähistab äh, Euroopa ja Euroopa Liidu lõppu. mingil hetkel on vaja mõista ja, ja näha, et mingil hetkel on vaja selgelt aru saada äh, olukorrast, ja keskenduda millegile. aga see, mis, mida teie toetate, on koostöö Venemaaga, see, mida te hukka mõistate, meil on vaja julgeolekut ja stabiilsust tagada Euroopa keskosas, meil on vaja järjekindlat lähenemist, mida meil on vaja organiseeritud kuritegevuse vastu ja teil sellist lähenemist ei ole. kahjuks pean teile ütlema ja see teeb mulle haiget, kuna ma olen eurooplane äh, igas mõttes ja seetõttu teeb see mulle haiget, aitäh! aitäh! me peaksime Venemaaga uue Jalta konverentsi korraldama selleks, et Euroopas uuesti kord majja lüüa või sain ma sellest valesti aru? ja nüüd härra McAllister, palun, Serbia eest vastutav raportöör. Thank you, chairman um,. I... aitäh. Serbia raportöörina suur tänu volinik Haanile, et te seda laienemispaketti tutvustasite ja tahaksin äh, praegu kiita volinik Haanist hästi tehtud töö eest. võrreldes eelmise aasta eduaruandega ma leian, et see uus metodoloogia on väga positiivne. siin ei ole lihtsalt äh, kiitmine ja häbistamine, vaid tuuakse konkreetselt välja need teemad, millega riigid peaksid tegelema ja mida muutma. mul on üks märkus veel. Serbia raportöörina ma tean, kui oluline on, et esimesed läbirääkimispeatükid Serbiaga avastaks ja mina leian, et seda tuleks teha kiiresti, nüüd on õige aeg käes, aga see päev, kui esimene peatükk avatakse, on ka see hetk, kui töö alles käima läheb ja ma loodan, et Euroopa Liit on valmis seda tegema, see, kui kiiresti edasi liigutakse, sõltub ka Serbiast ning äh, ma tahan teada, kas seda juhtub äh, selle, veel enne selle aasta lõppu, aitäh esimees mikrofonita. aitäh, härra esimees, ütleb härra Fleckenstein. tahan kõigepealt öelda, et minu arvates on kahju, et meil on tõesti kõigest tund aega selleks aruteluks ette nähtud, sellepärast et see ei ole täiesti tavaline koosolek, sest minu arvates komisjon ei käitunud väga nutikalt ja mitmeid kordi selle kohtumise edasi lükkas ja andis sellega sõnumeid, mis pole väga head. Albaania kohta ainult kolm lauset, sest ma ei ole midagi veel kirjalikult näinud ma usun, et äh, kohtuvõimu reform peab olema järgmisel poolaastal prioriteediks number üks. vähemalt mängureeglid äh, peavad äh, olema ühesugused kõikide suurte parteide jaoks, need tuleks sisse viia, eriti kui me räägime põhiseadusreformist ja pärast seda tuleb seda kõike hakata rakendama. teiseks, umbes aasta tagasi kolleeg Kukan ja mina käisime Tiranas ja rääkisime äh, kuritegevusest ja sellest, et see on suurenenud. minule on jäänud mulje, et selle nädala jooksul koos mõlema suure parteiga saame me ühise laua taha istuda ja ma loodan, et see küsimus leiab lahenduse parlamendis veel sellel nädalal, vabandust, sellel aastal. ja ma loodan, et see on väga hea, et selle kahe mõlema küsimusega nii kiiresti ja lähestikku tegeletakse, nii palju minu poolt esimees mikrofonita. tegemist on tavamenetlusega, nii palju, kui meil veel aega on, järgmisena härra Pitsula, palun poolteist minutit. aitäh. härra volinik, alustuseks äh, tsiteeriksin teid, te ütlesite, et kriis ainult tugevdab äh, vajadust koostööd teha Lääne-Balkani riikidega, ma nõustun teiega ja seetõttu ma mõistan seda uut metodoloogiat, mida uues eduraportis on kasutatud kandidaatide puhul ning võimalike kandidaatide puhul, see uus lähenemine on tegelikult kasutusel juba Euroopa Liidu lähenemisel Bosnia-Hertsegoviina suhtes alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembrist ning äh, kui pärast seda, kui assotsieerimislepe kehtima hakkas, aga probleemid on siiski jäänud. paar päeva tagasi Sarajevos äh, olime tunnistajaks probleemile, mis võib ka tulevikus tekkida, kui on Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liidu koostöö, siin on oluline ka parlamentide vaheline koostöö, parlamenti, komisjonide vahel, aga selles vallas me edukad ei ole olnud Bosnia-Hertsegoviina üks parlamendikoda oli selle vastu, nad tahtsid, et kodukorrareeglid vastaksid nende kodukorrareeglitega. see pärineb äh, Daltoni kokkuleppest. meie sellega leppida ei saanud ja ilma kodukorrareegliteta me ei saanud soovitustega edasi töötada ning seetõttu me ei ole saavutanud neid tulemusi, mida avalikkus meilt ootab stabiliseerimis ja assotsieerimisnõukogu toimub tulevikus ning ma tahaksin, et seda teemat käsitletaks ka nõukogus, et selliseid äh, takistusi tulevikus ei oleks, aitäh. esimees mikrofonita. aitäh. härra Austrevitšus, uus laienemispoliitika puudutab Euroopa Liidu poliitikate usaldusväärtust. me lubasime, et need riigid, kes tahavad ja suudavad äh, liituda, neid me ka toetame ja see on usaldusväärsuse test meie kõigi jaoks, kui kindlalt me oma sõnade juurde jääme. ma täna hommikul märkasin, et korruptsiooni mainiti probleemina, mis on pikka aega kestnud, mis on suureks probleemiks kõigi kandidaatriikide puhul ja ka nende riikide puhul, mida te mai-, välja tõite lisaks, ehk siis kui korruptsiooniga ei tegeleta, siis me ei saa ka ju mingit edu eeldada nendes riikides. minu küsimus teile, volinik, on, milliseid lisapingutusi me peaksime tegema selleks, et korruptsiooniga nendes riikides võidelda, et need riigid oleksid valmis ja teiseks, haldussuutlikkuse tugevdamine mõlema institutsiooni puhul, nii komisjonis, sest ma ju näen, kui oluline on, et komisjon keskenduks konkreetsemalt ja täpsemalt igale riigile selleks, et anda väga täpset nõu, ajakohast nõu selleks, et riigid saaksid edu saavutada ja ka kandidaatriikide puhul, mida peaks tegema selleks, et riigi võimekust suurendada, et see liitumine oleks võimalikult kiire, aitäh. Das nächste hat das Wort Frau Valero. Järgmisena proua Valero. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, ja, suur tänu. mina olen kõige rohkem jälginud Türgis toimuvat ja see praegune kokteil, mis meil on siin läi-, mis puudutab rändeküsimust ja laienemist, ühelt poolt me ütleme, et me tahame toetada inimõiguste teemat ja nii edasi, aga teisalt me ütleme, et oi, kui te nüüd võtate need põgenikud, keda meie ei taha, siis äh, me seda inimõiguste teemat Türgis nii palju ei puuduta. seega volinik, kas te võiksite seda natukene selgitada? ja pärast valimisi need, see info, mida me oleme saanud erinevatelt osapooltelt seoses valimispettustega ja kuidas kogu see valimismenetlus äh, oli kahtlane, ma ei tea, kas pettusi tegelikult toimus, aga ikkagi seda tuleks põhjalikumalt analüüsida ja mis toimub ka häälte lugemist, kas see oli ikkagi õige, siis kogu sellele eelnev valimisprotsess ei olnud ju õiglane ja aus. ja nüüd, mis on see võimalus kurde ja türk-, türklasi omavahel lepitada, sest ka see on küsimus, mis vajab lahendamist, sest muidu lähe, lähitulevikus näeb Kurdistani ja Türgi olukord väga nutune välja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi iz Evropskega in nacionalnih parlamentov. härra esimees, härra volinik, suur tänu. selle aasta raportit arutame me väga poli-, raskes poliitilises kontekstis ja ma olen nõus kõikide nendega, kes ütlevad, et äh, Lääne-Balkani riigid, see territoorium on muutunud tähtsamaks kui kunagi varem. mul on väga hea meel kõikide kandidaatriikide sa-, edusammude üle ja samal ajal on mul väga kahju nendest ähm, sammudest, mis ei toeta liitumisprotsessi. ma olen veendunud, et äh, meil on võimalik seda meeleheidet kõrvaldada ja me saame seda teha poliitilise tahtega ma teeksin ettepaneku, et me kõrvaldaksime kõik need meetodid, mis ei ole endaga kaasa toonud edusamme ja et me valiksime sellise tee, mis tõesti tooks endaga kaasa laienemise ja nende riikide liitumise. me peame koostööd seal piirkonnas toetama ja seda lähtudes siis Euroopa väärtustest. mis puudutab Makedooniat, siis ma olen väga õnnelik selle üle et äh, olukord on paranenud, normaliseerunud ja seda tänu Euroopa Komisjoni ja meie kolleegide abile. ma soovin, et ka sisepoliitiline kokkukuuluvustunne Makedoonias paraneb ja et Makedoonia kiiremini liiguks edasi Euroopa Liidu teel. ma arvan, et me ei peaks ära ootama järgmisi valimisi ja pärast valimisi teatud küsimustest rääkima, aga ma arvan, et me peaksime seda tegema praegu ja kohe, aitäh! esimees mikrofonita. aitäh, lugupeetud volinik suur tänu selle põhjaliku laienemispoliitika dokumendi tutvustuse eest, aga kasutaksin võimalust eh, teilt veel täpsustavaid küsimusi küsida, mis puudutab naabruspoliitikat. kuna teie vastutate ka selle valdkonna eest. me kõik nõustume, et partnerluspoliitika peab olema aktiivne, eesmärgid on selged, me soodustame äh, tugevate, edukate naabruspoliitika riikide arengut ja see omakorda toetab meie majanduskasvu ja turvalisust. naabrite naabrid ei peaks omama õigust Euroopa Liidu poliitika tingimusi paika panna. seetõttu mind üllatas see, et mis puudutas komisjoni välisteenistuse ja komisjoni ametnike ühismissiooni Moskvasse, et käsitleda naabruspoliitika läbivaatamist. Need, neid tulemusi tutvustatakse liikmesriikidele alles kahe nädala pärast, novembris kaheksateist, kui ma nüüd ei eksi. kui see tõepoolest tõele vastab, kas me siis kõigepealt äh, hakkame küsima Venemaa arvamust ja see ei puuduta ainult meie assotsieerinud partnereid, vaid ka meid ennast. kui me loobume oma põhimõtetest, siis see küll ei ole nüüd parim viis, kuidas probleeme pikemas perspektiivis lahendada. see jätab pigem mulje, et me oleme nõrgad ning see nõrkus ju julgustab agressiivsust kõige rohkem. kas te võiksite ka seda kommenteerida, aitäh? Thank you uh, uh,. Let me start by uh, thanking the aitäh, kõigepealt sooviksin tänada volinik Haani raske töö eest keerulistes oludes ja aitäh sellest, et on täna siin meiega. sotsiaaldemokraatide äh, variraportöö Bosnia-Hertsegoviina olukorras võin nentida, et olukord on parem kui eelmisel aastal, me teame eelmisest aastast, et selle riigi kodanikud soovivad näha edusamme, poliitilised juhid on lubanud äh, reformipaketi äh, paika panna selleks, et stabiliseerida majandus, tagada töökohad ja näidata valitsuse tõhusust. aga kui need jäävad ainult sõnadeks, äh, juhul kui midagi ei tehta ja juh-, juhid peavad äh, tegutsema järjekindlalt, lahendama küsimused, mis on viimastel aastatel poliitilist arutelu tekitanud täiendavat tööd on vaja ka korruptsiooni võitmiseks ja inimõiguste tagamisel, selleks et tagada ka ajakirjandusvabadus. minu fraktsioonile teeb tõsiselt äh, muret see eesseisev rahvahääletus, mis seab küsimuse alla suveräänsuse ja Bosnia territoriaalse ühtekuuluvuse ja viib tähelepanu tõelistel sotsiaalmajanduslikelt küsimustelt kõrvale sotsiaaldemokraadid on pühendunud sellele, et Bosnia-Hertsegoviina peaks kuuluma Euroopa Liitu, seega volinik teile küsimus, mida komisjon on teinud selleks, et vabaühenduste rolli äh, osalemisel äh, süvendada ja mida teie arvate sellest eelseisvast rahvahääletusest, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna volinik. nii on Should I do? Commissioner. Yeah. Vielen herzlichen Dank. Äh, suur tänu kõigepealt. minu vaatevinklist on veel väga palju võimalusi kõiki neid raporteid ja eru, eduaruandeid ka eraldi arutada ja ma eeldan, et nende aruannete päevakajalisus säilib ka järgnevatel nädalatel ja kuudel, olgu need raportid siis positiivsed või negatiivsed, nii et meil on võimalik nendest veel rääkida. teiseks, riiklike parlamentide esindajad ei saa alati aruteludest äh, osa võtta ja on väga tähtis, et ka nemad saavad oma sõna sekka öelda. tahan neile öelda, et laienemisläbirääkimised ja laienemisstrateegia ei ole tegelikult äh, läbirääkimised, vaid protsess. tahan seda selgelt välja tuua. tegemist on protsessiga, mille puhul on tähtis küsimusi kestlikult lahendada ja rakendada, kus oleks ka täpselt protokoll kirjas, kes mida millal tegi ja kus arvestatakse olukorraga, näiteks vaadatakse, milline on korruptsiooni seis ja kui vaadata seda asja teistpidi, siis see tähendab seda, et kõikides nendes riikides on seadused, mis vastavad Euroopa Liidu standarditele. võitlemaks nende probleemide vastu, aga probleemiks on nende seaduste rakendamine. ja siin on neil vaja tõesti tõendada, et need seaduslikud reeglid ei ole mitte ainult paberi peal kirjas, vaid et neid ka tegelikult rakendatakse. ja see võtab aega. ja just sellepärast ongi mõistlikum rääkida protsessist, kui lihtsalt rääkida läbirääkimistest. ja see puudutab väga paljusid erinevaid valdkondi, eriti põhiõiguste valdkonda. siin on meil kohe kindlasti veel vaja väga palju ära teha, nagu me kõik teame aga ei piisa sellest, et me lihtsalt tule põlema paneme ja ütleme, et nii, võtame nüüd põhilised küsimused, vaid et me peame seda kõike tegema ka pikaajaliselt ja dokumenteeritult. ja tulles nüüd selle juurde, mida ütles proua Harms, kuidas nüüd äh, seda laienemisest väsimust äh, äh ja selle vastu võidelda nii liitumisriikides kui ka Euroopa kodanike hulgas, siis tegelikult on tähtis mõelda selle peale, et mis on lisaväärtus üksikute kodanike jaoks kandidaatriikides, kui nad äh, liituvad Euroopa Liiduga, need riigid. see on väga lihtne, sest nende elutingimused paranevad, nende heaolu paraneb see puudutab nii individuiil-, individuaalset vabadust kui ka majanduslikke väljavaateid. nii et äh, prioriteetsete põhiliste küsimuste kõrval on väga tähtis ka majanduslik areng, sest ainult siis, kui on võimalik välja töötada majanduslik äh, tulevikuperspektiiv, arvestatakse ka kodanike vajadustega, nendel inimestel tekib motivatsioon rää-, jääda oma koduriiki, mitte ära minna. sest äh, tavaliselt lähevad kõige dünaamilisemad, kõige paremad äh, oma koduriigist ära ja see mõjutab negatiivselt riiki. ja just sellepärast räägime me ka majanduse toetamisest, majanduse käimalükkamisest, ja ma olen täiesti veendunud, et kui majandus saab hoo sisse, siis see põhi, mõjutab ka põhiväärtusi, sest õigusriigi põhimõtted, kohtuvõimu sõltumatus, ajakirjandusvabadus on investorite jaoks, ükskõik kas koduriigi või ka välismaiste investorite jaoks ülitähtsad, sest mitte keegi ei ole valmis oma rahaga riskima, kui ta ei saa kindel olla, et kohtuvõim on sõltumatu ja et äh, seadused on sellised, mis vastavad kas Euroopa Liidu või rahvusvahelistele standarditele. nii et siin tõesti mõlemad valdkonnad saavad üksteist vastastikku positiivselt mõjutada. ja seega ka paremaid eelduseid luua. ja sellepärast on ka väga tähtis, et kodanikuühiskonna struktuure nendes riikides, ka edaspidi toetataks. seda näitab ka see, et me järgnevatel aastatel soovime rohkem vahendeid kulutada kodanikuühiskonna struktuuride ülesehitamisse, teha seda rohkem kui minevikus. see sõltub ka projektidest ja eesmärkidest ja ka siin jällegi, kui võtame Bosnia-Hertsegoviina näiteks siis on väga tähtis, et kodanikuühiskond oleks kaasatud poliitikate väljakujundamisse ja et ei tekiks sellist paralleelset maailma, paralleelset ühiskonda, et ühel pool on meil äh, kodanikuühiskond ja teisel pool väga traditsiooniline poliitiline parteimaastik ja siin ei ole mul tõesti äh, vaja isegi mitte hakata mm, siin midagi ette ennustama, on täiesti selge, et poliitiliste parteide juhis on ainult mehed seal ja soolisest küsimusest ei ole vajagi rääkida. nüüd üksikutest riikidest eraldi Türgi. meenutan teile, et Äh, ülemkogul on selged otsused vastu võetud äh, selle kohta, et äh, Türgiga peetakse läbirääkimisi, aga tulemus ei ole ette määratud ja minu teada ei ole siinkohal mitte midagi muudetud ja tõesti professionaalne oleks siin läbirääkimisi pidada ja tulemus peaks siis vastama sellele, milline on parajasti äh, üleüldine olukord. teiseks olen iga hetk valmis tunnistama, et otse loomulikult praegune pagulaskriis mõjutas meie suhteid Türgiga. Türgi Euroopa vaatevinklist on tähtsaks partneriks, tähtis geostrateegiline partner ja ka vastupidi, meie oleme Türgi jaoks tähtsaim partner, kõige usaldusväärsem, kõige etteennustatavama käitumisega ja ka majanduslikus mõttes kõige tähtsam partner. ja sellepärast on iseenesestmõistetav, et äh, Euroopa Liit ja Türgi üritavad tihedamalt koostööd teha ja seda kõike tehakse siis tegevuskava rakendamise kaudu ja ma pean praegu ära minema ka just sellepärast, et me sõidame kolleeg Timmermansiga uuesti Ankarasse selleks, et pärast valimisi uuesti alustada läbirääkimistega ja nendega siis edasi minna kui me räägime praegu liitumisläbirääkimistest või siis ka viisa lihtsustussüsteemist, siis ma võin teile väga selgelt öelda, et me ei saa siin mingeid erilisi lahendusi ühe riigi jaoks välja töötada, kui me soovime äh, teatud küsimusi rakendada, selliseid küsimusi, mis on tegelikult Euroopa Liidu standardid. kui me räägime viisalihtsustussüsteemist, siis ei ole mitte mingit võimalust ilma järelevalvemehhanismideta, uuringute ja meetmeteta ka Türgi poole pealt positiivsele tulemusele jõuda mis on aga võimalik ja sellest ka räägitakse, kui mõlemad pooled seda soovivad ja ma ütlen täiesti teadlikult, kui mõlemad pooled soovivad, siis on võimalik seda protsessi kiirendada. me võime kaks korda aastas aruande koostada, eeldades, et äh, aasta jooksul on siis tehtud äh, edusamme, äh, mistõttu tasub aru anda aru anda, näiteks et kas biomeetrilised passid on väljastatud, kas on olemas tehnika nende väljastamiseks, seda ei ole võimalik teha üleöö, aga otse loomulikult on võimalik selle tehnika soetamise menetlust kiirendada. ja sama kehtib ka liitumisläbirääkimiste kohta. mina arvan, et selles etapis, kus liitumisläbirääkimised olid väga entusiastlikud Türgiga, saime me kõik näha positiivseid arenguid selles riigis. nüüd pärast seda, kui liitumislägimiste protsess äh, aeglustus, ei ole enam arengud seal riigid, riigis sellised, mida me äh, saaks nimetada Euroopa-meelseteks. ja sellepärast leian mina, et äh, peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamise ettevalmistamine, see puudutabki siis põhiõigusi, on üheks kõige tähtsamaks meetmeks selleks, et Türgit sundida seda lakmustesti läbi viima, nii nagu seda on vaja teha teatud valdkondades, nagu näiteks põhiõiguste valdkonnas. see tähendab seda, et kolleegid Äh, Küprosest, et teile vastata me oleme täiesti teadlikud, milline on poliitiline olukord, aga ka sellepärast oma kõnes ma ka ütlesin, et praegused äh, läbirääkimised Küprose üle on meie arvates positiivsed, me oleme lootusrikkad, et äh, tulemus on positiivne ja et selle põhjal on siis võimalik referendum korraldada ja et kui küsimused arenevad nii, nagu meie seda soovime, siis tõesti on meil võimalik võib-olla ka liitumisläbirääkimisi Türgiga kiirendada. aga vahepeal saame me komisjoni poole pealt ettevalmistustööd teha, aga jällegi see, millisele otsusele jõutakse äh, uute peatükkide avamise osas ja liitumise osas, see kõik nõuab ülemkogu ühehäälset otsust, nii et siin on mängureeglid selgelt paigas. Need, kes on skeptilised liitumise osas, liitumisläbirääkimised on kõige paremaks hoovaks selleks, et midagi muuta ja ettevalmistused liitumisläbirääkimisteks annavad meile juba esimesi võimalusi ja tegelikuks hoovaks on tõesti need tegelikud läbirääkimised ja me teame, et pärast liitumisläbirääkimisi meil mõjutusvõimalusi enam väga pole nii et me tõesti peame neid liitumisläbirääkimisi kasutama ära hoovana ja kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. me peame siin tõesti piitsa ja prääniku vahel korraliku tasakaalu leidma selleks, et nende riikide kodanikele selgeks teha, milline on olukord, millised on tulevikuperspektiivid ja me ei tohiks mõttetuid viivitusi eh, sisse viia. just sellepärast ma loodan, et selle aasta lõpus on meil võimalik ka esimene peatükk avada ja see peaks olema siis osa paketist eh, selles ajakavas, kus on ka sees peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ehk et siis tuleks mõelda ka selle peale, millal me nendeni võiksime jõuda. suur tänu äh, äh, saadikutele Fleckenstein ja Kukan töö eest Albaanias ja ma tõesti loodan, et see kuritegevuse vähendamine äh, ka saadikute hulgas leiab lahenduse järgnevatel nädalatel selleks, et me siis saaksime rääkida positiivsetest arengutest seal ja viimane märkus, äh, me saame väga palju üksikutest riikidest eraldi rääkida, aga nüüd vastuseks kolleegile Leedust. ma ütlen seda täiesti siiralt ja teie riik teeb seda ju ka. see on täiesti iseenesestmõistetav Euroopa Liidu jaoks ja demokraatlike riikide jaoks, et me räägime kõigiga, me oleme ühenduses, et meil on kommunikatsioonikanalid. see ei tähenda seda, et me hakkaksime peale suruma oma veendumusi ja põhimõtteid, aga me peame nendes aruteludes äh, otsima kontakti naabritega selleks, et näha, kuidas suhteid edasi arendada. ja kui nüüd komisjoni ja ka välisteenistuse esindajad paar nädalat aastat tagasi Moskvas olid, siis nad tegid just seda, mida me teeme kõikide oma naabritega, ka teiste naabritega, meie naabrite naabritega Nad lihtsalt äh, esitlesid meie dokumenti eelnõud, näitasid meile, kuidas meie soovime naabruspoliitikat äh, üle vaadata ja küsisid, äh, mis on nende arvamus, nii nagu me saime ka teiste osapoolte arvamuse, kokku kahesaja viiekümne osapoole arvamuse. nii see täpselt käib suur tänu selle võimaluse eest täna tulla siia väliskomisjoni ette ja seda arutelu pidada ja selles mõttes, nagu härra esimees ütles, on meil veel tegelikult väga palju võimalusi veel selles komisjonis eraldi erinevatest riikidest rääkida ja siis ka täiskogus vastavad arutelud maha pidada. suur tänu teile, teie suures osas siiski tugeva toetuse eest selles poliitikavaldkonnas, aitäh! aitäh! aitäh, härra volinik! see saadikute kuritegevuse vähendamine on küll väga huvitav mõiste, ma peaks nüüd tõesti mõtlema pikemalt järele, mida see tähendab. suur tänu aga teile selle eest, et te tõesti nii lühikese etteteatamistähtajaga meie ette jõudsite, ma arvan, et ka meie kolleegide jaoks riiklikest parlamentidest oli väga huvitav teie sõnavõttu kuulata. Äh, kas te võiksite nüüd korraks veel vait olla, ütleb härra esimees? ma nüüd teeksin ettepaneku, et raportöörid võimalikult kiiresti oma raporti eelnõud koostaksid, selleks et me saaksime siin väliskomisjonis oma tööd selles küsimuses jätkata. äkki proua Harms ka kuulaks mind, sest meil on siin tõesti väga palju erinevaid äh, võimalusi, me peame ka tulevikus hoolitsema selle eest, et äh, kandidaatriikidesse äh, liitumisväsimus väheneb ka meie raportite kaudu et äh, liitumisperspektiiv säilib ainult nii kaua, kui eeldused liitumiseks on täidetud. meil ei ole võimalik ühtegi peatükki kinni panna ja ühtegi lepingut sõlmida, kui need riigid ei ole oma vajalikku kodutööd ära teinud. ja need raportid ongi ju selleks, et vastutavad sealsetes riikides ja rahvastikus äh, Äh, teeksid selle kodutöö ära ja et rahvale ka selgitataks, mida on veel vaja ära teha. ja mulle tundub, et aruteludes tihti see vaatevinkel unustatakse täiesti ära, see on aga tegelikult kõige tähtsam tingimus. ja seda ei ole võimalik mingite poliitiliste öö, äh, plaanidega teha, vaid see on lihtsalt asi, kus tuleb käed külge lüüa. ja ma tõesti loodan, et meie raportid mõjutavad äh, kandidaatriike nii nagu vaja, sest see ongi ju tegelikult nende aruannete eesmärgiks, kui mina sellest olen õigesti aru saanud ja suur tänu, härra volinik, et tulite täna meie ette. Dear colleagues, could you head kolleegid, palun võtke kohad sisse, jätkame meie koosolekuga. palun äh, võtke kohad sisse ja palun vaikust. So we are continuing today's jätkame tänase koosolekuga, väliskomisjoni koosolekuga, aga see toimub äh, ka koostöös meie rahvusparlamentide esindajatega, kes taaskord on teretulnud siin. meil on võimalik käsitleda teemasid, mida me, millele viitasime hommikul ja pärastlõunal, tahaksin viidata väga edukale koosolek, kohtumisele eh, Luksemburgis, kus me rääkisime laienemisjulgeoleku rände teemadest äh,, põgenikest ja kogu välis- ja julgeolekupoliitika lähenemisest. meie ühine koosolek toimub arv-, saab alguse Lääne-Balkani valdkonna käsitlemisega, nagu te teate, siis tegemist on väga delikaatse teemaga, mis on selgelt seotud äh, laienemispaketiga, millest, äh, mida tutvustas täna hommikul volinik Haan, mille komisjon vastu võttis Makedoonia, Serbia on riigid, mis, mida see teema otseselt puudutab ja meil on nende valitsuse esindajad täna meiega. kaheksandal oktoobril toimus kõrgetasemeline kohtumine Luksemburgis Vahemere idaosa ja Lääne-Balkani äh, rändetee arutamisega, sellel oli mitmepunktiline järeldused ja selge otsus oli, et meil on vaja Euroopa lähenemist ja täielikku äh, tuge äh, Euroopa Liidu poolt äh, kriisi arenemisel ja dünaamika suurenemisel on mitmed takistused Lääne-Euroopasse takistanud ja kuuendal oktoobril toimus teine kohtumine volinik Merkeliga ja, ja, ja president Junckeriga ja kõikide nende jõupingutuste taga näeb püüet kokku panna täielikku paketti, mida me plaani, oleme nüüd arutanud juba ka laienemisriikidega, mina olen Horvaatiast pärit ja seitsme nädala jooksul on enam kui kolmsada viiskümmend tuhat varjupaiga taotlejat läbinud meie riiki eile oli meil suurepärane arutelu Pierre Vimontiga, kes äh, vastutab äh, Valeta tippkohtumise eest, äh, Vahemere rändeteed, Põhja-Aafrika rändeteed, nagu me kõik teame, siis tegemist on omavahel seotud probleemidega, mida on vaja analüüsida ja millele on vaja leida ühiseid lahendusi meie arutelu korraldus on järgmine. kõigepealt anname sõna külalistele Äh, umbes äh, kaheksaks kuni kümneks minutiks kõigile, kes osalevad paneelis. Äh, tervitan teid. minister Popovski ei ole vist veel kohal, võib-olla tal on teatud meediakohustused väljaspool, aga ta kindlasti ei kurda, kui ma kõigepealt annan sõna riigisekretärile Serbia äh, ministeeriumist ja minister liitub meiega hiljem ja ma tahaksin ka tervitada äh, proua mm, Volkerit, äh, Volker Türki ja Esen Altugi äh, kes siis äh, esindavad erinevaid institutsioone ja samuti ka Kristjan Lehleri, kes on Euroopa Välisteenistuse peasekretäri asetäitja ja pärast seda annan sõna ka komisjonile ja, ja meil toimub arutelu äh, parlamendisaadikute ja rahvusparlamentide esindajatega ja nüüd siis annaksin kõigepealt sõna Roksandale. suur tänu, härra Plenkovitš aitäh selle algatuse eest koosolek korraldada ja aitäh selle eest, et andsite meile teada, et Euroopa Parlament on äh, selline koht, kus on veel olemas härrasmehed, kes annavad daamidele kõigepealt sõna. Ehm, üritan ajast äh, kinni pidada. nii nagu enamus kolleege, kes äh, teemaga kursis on, siis Serbia äh, olukord on äh, komplitseeritud, ta on surutud äh, Euroopa Liidu liikmesriikide Lääne-Balkani rändeteel, äh, kust Serbiasse sisenetakse ja kust lahkutakse niipea kui võimalik, et ületada teiste liikmesriikide piirid. ehk siis me ei ole mitte ainult äh, Lääne-Balkani rändetee transiitriik, aga me oleme surutud ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kust äh, sisenetakse ja väljutakse. selle aasta algusest alates oleme me, on meile tulnud äh, ja me oleme hoolitsenud umbes neljasaja tuhande pagulase eest viimase nädala või paari jooksul on üheksa tuhat või enam igapäevast sisenemist, see on viimastel kuudel suurenenud, mõned kuud tagasi oli see kolme-nelja tuhande vahel päevas, seejärel viis kuni kuus tuhat ja nüüd on teatud juhtumeid, kus kuni kümme tuhat inimest siseneb. ilmselgelt äh, väike protsent nendest soovib äh, taodelda mm, varjupaika meie riigis, sest äh, kõigile on selge, et nad soovivad edasi liikuda Lääne- ja Põhja-Euroopasse. väljakutsed äh, meie ees ausalt öeldes lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud on meie võimekuse jaoks liiga suured. vaatamata sellele on meil kõigil kuudel kuni senini äh, õnnestunud kohelda pagulasi äh, inimlikult, me oleme nende inimväärikust austanud, ei ole olnud äh, nende vastast lähenemist ei rahvastiku hulgas ja veelgi vähem valitsuse hulgas kes väga selgelt on öelnud, et just nii on vaja koheldada, kohelda neid põgenikke niikaua, kui see kriis eksisteerib. selles mõttes äh, oleme me üles näidanud seda, et äh, me suudame ja peame olema osa lahendusest, mitte osa probleemist veel paar konkreetset detaili selle kohta, kuidas olukord koha peal välja näeb. enamus põgenikest, kes sisenevad meie territooriumile, registreeritakse, neile tagatakse eh, peavari, neile antakse eh, toitu ja tagatakse eh, baasmeditsiiniabi. meil ei ole olnud ühtegi väljaastumist põgenike suhtes meil on olnud äh, küll teatud äh, probleeme põgenike endi vahel ja selle eest oleme, on meid tunnustanud ka mõned rahvusvahelised organisatsioonid. meie suured jõupingutused korraldada nii hästi kui vähegi võimalik selles olu-, see olukord käsitledes teatud äh, Äh, äh, vaadata ka, kuidas teistes riikides on korraldatud, oleme me võtnud kasutusele kõik vaja tegevusmeetmed vastavalt vajadusele, meil on ministeeriumi tasandil töörühm selleks, et tegeleda äh, nende rändevoogudega, meil on tegevuskava, mis puudutab seda juhul, kui see rändevoog veelgi enam suureneb ja praegusel hetkel on meil üksteist vastuvõtukeskust eh, erinevates eh, piirkondades Serbias. aga arvestades seda, et eh, põgenike teema on väga suur koorem Serbiale ja ma arvan, et on kindlasti vaja arvesse võtta seda, et Jugoslaavia lagunemise konfliktist alates on meil senini nelikümmend tuhat Bosnia ja Horvaatia põgenikku ja kakssada tuhat äh, sisepagulast äh, Kosovost, äh, kelle eest on meil vaja samuti hoolitseda. senini oleme me kulutanud vahendeid oma eelarvest enam kui viissada tuhat eurot. see oli eelarve, mis puudutas põgenike valdkonda ja aasta lõpuks eh, kulub tõenäoliselt eh, veel nelisada üheksakümmend tuhat eurot eh, samast eelarvereast. lisaks sellele on kasutusel ka teatud fondid või vahendid, mida ei olnud planeeritud eelarve kujundamisel sellele, mida kasutavad Punane Rist, sõjavägi ja politsei, samas ka vabaühendused üritavad kaasa lüüa nii palju kui võimalik ja seetõttu tahaksime me pöörduda teie poole, et kaaluksite eelarvevahendite määramist ka Serbiale ja teistele riikidele, kes selles olukorras on, sest vastasel korral me ei tea, kuidas me kriisi sellisel määral suudame taluda. loomulikult oleme me Euroopa Komisjonile tänulikud kümne miljoni euro eest, mis määrati Serbiale ja Makedooniale ja seitse miljonit, mis puudutas humanitaarabi need vahendid, äh, mida me veel ei ole saanud, aga ei ole kindlasti lähedal sellele, mida me vajame olukorras koha peal. ja need ei ole kindlasti ka vajalikud, arvestades äh, talve tulekut ja seda, et äh, põgenikud jäävad kauemaks kui paariks päevaks, nagu see senini on olnud samuti ei ole ka mingisugune saladus see, et äh, mõned meie naabrid piirkonnas, äh, kes on samuti transiitriigid, on lähtudes sellest, et nad on äh, liikmesriigid saanud kakskümmend korda enam vahendeid Euroopa Liidult põgenike tarbeks, kuigi nende osalus selle koorma kandmisel ei ole olnud kakskümmend korda suurem võrreldes Serbia olukorraga. meile teeb eriti muret, äh, ma tahaksin väljendada oma tänu äh, härra Howitile, kes eelneva arutelu käigus sellel viitas, et äh, on tehtud otsus määrata kümme protsenti ebavahenditest IPA vahenditest, mis olid määratud reformideks äh, liituvatele kandidaatriikidele selleks, et äh, lahendada rändekriisi. ausalt öeldes me leiame, et meid justkui karistatakse nende jõupingutuste eest, äh, paljud on kursis meie majandusliku olukorraga, mida me oleme määranud selle lahendamiseks meie reformid ei tohiks sattuda rändekriisi ohvriks ja kindlasti on vaja see olukord lahendada. me äh, soovime, et te läbi vaataksite selle otsuse. me oleme valmis äh, kandma oma vastutust äh, selleks, et võõrustada olulisel arvul sisserändajaid, kes Lääne-Balkani piirkonnas äh, talvel viibivad ja kogu piirkonnale on oluline, ma kohe lõpetan, ärge muretsege, tagada ka konsultatsioonid nende riikidega piirkonnas ja lahendada esile kerkivad teemad. meil on koostööprotokoll Horvaatia siseministeeriumiga, mis on eriti oluline, aga meil toimub ka pidev arvamuste vahetus ja tegevusmeetmete kasutamine eh, teiste eh, riikidega samuti. ja kuna ma olen juba üle kümne minuti läinud, siis eh, lõpetan ja aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua Nintšits, välisministeeriumi riigisekretär ja nüüd saab sõna Makedoonia Vabariigi välisminister Nikola Popovski. aitäh selle äh, äh, võimaluse eest äh, ja kindlasti arvestades praegust olukorda, on see väga vajalik, arvestades seda, mida ütles volinik Haan, et on tekkinud oht, et laienemisprotsessi seostatakse põgenikekriisiga mida äh, me kindlasti ei tahaks ühte patta panna. Äh, tahaksin siinkohal välja tuua need väljakutsed, mis meie ees seisavad, ühest küljest äh, need on need riigid Türgi, Liibanon, Jordaania, kus on juba praegu enam kui miljon põgenikku juba väga pikka aega Türgis enam kui kaks miljonit põgenikku. tegemist on riikidega, kes kannavad äh, teatud koormat ja viitaksin siin Saksamaale, kes, kuhu äh, püüdlevad need inimesed, äh, lisaks ka Austria ja Rootsi, me räägime sadadest tuhandetest isikutest, kes otsivad pikaajalist lahendust ja lisaks sellele teisest küljest oleme meie transiitriigid, kelle hulgas on ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja mitteliikmesriigid ja just need, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, on võib-olla kõige haavatavamas äh, olukorras. seda mitmetel põhjustel. sadade tuhandete inimeste äh, haldamine olukorras, äh, kus selleks on vahendid Euroopa Liidust, ei ole see sama asi, kui neid vahendeid ei ole. mis puudutab nüüd arve, siis jõuame miljoni inimesi, kes läbivad meie Lääne-Balkani rändeteed sel aastal, enam kui pool neist on Makedooniat viimastel kuudel läbinud, põhiliselt Süüriast, aga ka Afganistanist, Iraagist, Pakistanist, Bangladeshist, Somaaliast ja ka mujalt. suurim väljakutse on selles, et väga keeruline on vahet teha, mis on nende motivatsioon, paljud põgenevad konfliktide eest, need on need, kes kõige enam meie abi vajavad, aga sealhulgas on ka majanduspõgenikke ja nende puhul on keeruline neid ähm, eristada. meie ees on ohud, mis puudutavad julgeolekuküsimusi, ei ole mingisugune saladus, et on olnud äh, mitmeid äh, välisvõitlejaid, kes on äh, nende põgenike hulka imbunud, neid on küll väga vähe, aga see oht, mida nad esitavad, on üsnagi oluline seega on vaja inimesed registreerida ja on vaja detailseid andmeid nende kohta. lisaks sellele on ka oht, et äh, mis puudutab tagasivõtmist, Makedoonia on mitmetelt liikmesriikidelt äh, seda palvet esitanud, kes on läbinud Makedooniat, lähtudes loogikast, et äh, kui, ja me oleme saanud inimestelt ainult dokumendid, et need on Makedoonias registreeritud ja seega äh, lähtudes tagasivõtulepingutest palume me neil ta tagasi võtta. Makedoonial ei ole mingisugust merepiiri ja inimesed ei ole langevarjuga alla saabunud ja nad on sinna jõudnud ainult läbides Euroopa Liidu liikmesriiki. see oht, mida see põhjustab, eh, ütleme, kogu süsteemile selleks, et tagada turvaline rändetee ja käsitleda nende varjupaigataotlus asjakohasel viisil vajab käsitlemist. lisaks sellele tekib ka oht, et piirid sulgetakse, kui kaua see võib äh, võtta, kui kiiresti me suudame eesmärgid saavutada ja kes on need, kes äh, siis lõpetuseks viimasena piirid kinni panevad. kui rääkida nüüd lahendustest, siis me oleme võtnud mõningaid äh, samme omalt poolt, mis on selged, me oleme võimekust suurendanud ka põgenike taotluste läbivaatamisel, mis on äh, üsnagi piiratud senini, kuna enamus lihtsalt soovib edasi liikuda ja jõuda kas Saksamaale või teistesse Lääne-Euroopa riikidesse. meil on olnud äh, mitmeid äh, koosolekuid seoses rahastamisega ja Serbia kolleeg viitas juba sellele, et äh, see, siin võidakse IPARA vahendeid suunata ümber, aga need kokkulepped ei anna meile mingisugust pikaajalist lahendust, mis tähendab seda, et riigiaparaat äh, kannab seda koormat, äh, mis puudutab kümneid miljoneid eurosid. me, tõsiseid jõupingutusi peaks meie arvates tegema Euroopa Liidu välispiiridel on vaja filtreerida, paremini kontrollida olukorda, meie jaoks on see määrava tähtsusega. me mõistame ka seda, et Euroopa Liidu välispiiridel olevad riigid on tugeva surve all ja keegi ei ütle, et lihtne ei ole seda olukorda lahendada, näiteks nagu Kreeka saartel, kus on rohkem migrante kui kohalikku rahvastikku me leiame samuti ka, et meie riigi puhul selle asemel, et vastutust üle kanda, peame me keskenduma sellele, kuidas olukorraga toime tulla äh, niivõrd allika lähedal kui vähegi võimalik. Frontexi kohalolu meie piiril võiks olla oluliseks sammuks edasi, et aidata meil toime tulla. samal ajal aga kahepoolsed lahendused on samuti tähtsad, koostöö Kreekaga on paranenud ja see on olnud osa usalduse loomise meetmetest, koostöö Serbiaga on olnud väga tõhus ja produktiivne algusest peale. see on meie jaoks lihtsam, sest me räägime, siin on need rii-, inimesed, kes äh, Serbiast Makedooniasse astuvad ja samad raskused, äh, mis on Kreekal, on ka meil omalt poolt tegevused allikate juures, ehk siis meil ei ole mingisugust ambitsiooni, et keegi meist suudaks neid väljakutseid lahendada ilma teatud tegevusteta, selleks, et vähemalt leevendada konflikti Süürias ja aluspõhjustega tegeleda, mis on rändevoo taga vastutuse ülekandmine ei ole midagi, mida meie toetame, sest inimesed on viidanud äh, Äh, kriisikeskustele ja teemadele, mida liikmesriikides ei tehta, et seda oleks vaja teha kandidaat- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides. jah, me oleme teiega ühel joonel, meil on väga selge, et me väljakutset iseseisvalt ei suuda lahendada, aga samuti on ka väljendatud teatud hirm äh, parlamendisaadikute poolt ja ma tahaksin väga selgelt siinkohal välja öelda, et praegune rändekriis on signaal, et Balkani riikidel, kes peaksid olema osa Euroopa Liidu liikmed, saama liikmeks pigem varem kui hiljem ja ei peaks lähtuma pettumustest, mis on seotud varasemate laienemistega ja sellega takistada kuidagi liitumisprotsessi nende riikide puhul. me oleme selgelt valmis koormat kandma ja meil ei ole mingisuguseid erilisi alternatiive, aga me ei tohiks kuidagi iseenesestmõistetavalt võtta midagi, mis on Euroopa Liidule oluline, see on rahu ja stabiilsus ja kindlasti ei alahinda ma seda kaalu, mida kannavaksid meie riigid juhul, kui hakatakse sulgema põhja pool piire järjestikku ja rändevoog samas lõuna poolt jätkuks arvestades, et äh, ser-, see, et Serbia ja Makedoonia kuid on juba seda koormat kandnud ja meil on seitse tuhat inimest, kes päevas äh, sisenevad paljudest äh, liikmesriikidest igapäevaselt, tõesti stimuleerib seda probleemi. seetõttu jah, me oleme valmis koormat kandma, aga me ei ole valmis, et vastutus igapäevaselt asjatult meile langeks ja loodame, et see sõnum läbi läheb ja me saame koostööd süvendada, mis senini on, on väga produktiivne ja sooviksin tänada volinik Haani ja kogu Euroopa Komisjoni selle eest, et on äh, otsitud erinevaid viise, kuidas meie riike abistada selle väljakutsega toimetulemisel, aitäh! suur tänu, minister Popovski ja nüüd annaksin sõna proua Essen Altugile, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaitse eest vastutav ülemvoliniku ase, vabandust, viisabiküsimuste asetäitja. aitäh, suur tänu Euroopa Parlamendile, et kutsusite Türgi praegusel hetkel siia väga asjakohasele kohtumisele, mis puudutab ähm, olulisi teemasid, kõigepealt Türgi ja ränne siis ähm, hiljutised kogemused kriisi valguses ja kolmandaks Euroopa Liidu Türgi koostöö. meil on ühine naabrus ala Euroopa Liiduga ning meid mõjutab see rändeküsimus väga selgelt, me oleme transiitriigiks ja ka sihtriigiks ja nagu te teate, on Türgiga kuuekümnendatel olnud äh, pär-, päritoluriigiks, äh, kus äh, mitmed Türgi kodanikud läksid Saksamaale, kes praeguseks hetkeks on aktiivselt panustanud ka Saksa majandusse. neljandat põlve järeltulijad Saksamaal ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides praegusel hetkel on üsna, üha kasvav ühiskonnarühm ning Türgit on peetud turvaliseks kohaks paljudele põgenikele ajaloo vältel oleme silmitsi seisnud erinevate rändevoogudega, mis on alati olnud väga suuremahulised. lisaks sellele on Türgi olnud ka teede ristumispaigaks rände puhul. nüüd on meil Afganistani, Pakistani ja Iraagi päritolu põgenikke ning me oleme pakkunud neile varjupaika tehes seda koostöös ÜRO pagulaste ülemaniku ametiga. praegusel hetkel on see olnud meie poliitiline ja humanitaarpoliitika valik. me ei ole ning rahvusvaheline kogukond on Süüria kriisi lahendamisel läbi kukkunud, see on olnud meie vastutus seda teha ning lähtudes rahvusvahelisest õigusest ning loomulikult on see olnud ka meie kohustus inimestena. kui me vaatame seda hiljutist massirännet, siis on selge, et Türgil on selles vallas äh, unikaalne kogemus see on olnud üks kiiresti kasvavaid probleeme, mis on tekitanud väga suuri väljakutseid mitte ainult naaberriikidele, vaid ka tegelikult kogu regioonile. varjupaiga põgenike, varjupaiga taotlejate ja põgenike arv on siiani esimest korda pärast teist maailmsõda jõudnud kuuekümne miljonini ning ülemaailmselt pagulaste arv on kõrgem kui kunagi varem Süüria konflikt käib juba viiendat aastat, kolmsada tuhat eh, inimest on hukkunud, neli miljonit inimest on jäänud ilma oma kodust ning praegusel hetkel on Türgis üle kahe koma kahe miljoni süürlase ja see arv on viiskümmend protsenti kõrgem võrreldes nende süürlastega, kes on riigist põgenenud alates aastast kaks tuhat üksteist. me oleme kõik oma ressursid ja võimekused kogu, kogunud selleks, et nende inimeste vajadustele vastu tulla rahvusvahelise kogukonna nimel. kakssada kuuskümmend tuhat süürlast on praegu majutatud kahekümne viies laagris ja põgenikekeskuses ning meil on siin selle kohta ka slaidid. Neile on pakutud nii toitu, haridust, kui ka mittetoidulist abi, psühholoogilist abi, see kõik on äärmiselt oluline. lisaks sellele kaks miljonit süürlast, kes elavad nendest põgenikelaagritest väljaspool, on samamoodi meie kaitse all ja neile pakutakse tasuta arstiabi. sa-, keskmiselt sünnib iga päev sada kümme beebit juba ainuüksi nendes laagrites praeguseni oleme kulutanud kaheksa miljardit USA dollarit, et pakkuda varjupaika ja vajalikke teenuseid ning samal ajal kogu panus, mida me oleme saanud rahvusvaheliselt kogukonnalt, on olnud, on piirdunud äh, poole miljardi USA dollariga ja see on ka sellel slaidil ära toodud. viimastel kuudel süürlaste arv kes on soovinud äh, varjupaika saada, et see keeruline reis ette võtta üle Vahemere on märkimisväärselt kasvanud ning äh, võideldes ebaseaduslike rändega, kui me vaatame, äh, kes on jõudnud Türgi rannikule, tänavu aastal on päästetud seitsekümmend viis tuhat põgenikku Egeuse merelt ja toonud nad Türki tagasi. see arv on äh, suurem kui viimase viie aasta jooksul merelt päästetud inimeste arv kokku. Türgi rannavalve operatsioonid äh, lähevad maksma viis miljonit eurot kuus, mida on tulnud katta Türgi enda kuludest. me peaksime tegema kõik, et vältida inimelude hukkumist ja peaksime tegema rohkemat kui senini. kui nüüd äh, vaadata, milline on hetkeolukord Türgi ja Euroopa Liidu koostöös siis võideldes ebaseadusliku rändega on me juba tihedat koostööd teinud, me teeme pidevat koostööd Euroopa Komisjoniga, kus me koordineerime oma poliitikaid ja käsitleme äh, tuleviku väljavaateid. ning meil on ka väga hea koostöö Frontexiga, meil on töökokkulepped ning peagi on meil ka sideametnik äh, Ankaras nagu te teate, detsembris kaks tuhat kolmteist allkirjastasime tagasivõtulepingu Euroopa Liiduga ning käsitlesime ka viisa liberaliseerimist. see protsess on praegu olulisem kui kunagi varem. meie ühine arusaam praegusest olukorrast meie regioonis nõuab, et me oma väed ühendaksime, tugevdaksime koostööd Türgi ja Euroopa Liidu vahel selles kontekstis kiire tagasivõtulepingute elluviimine ning viisa lihtsustamislepingute lõpuleviimine on määrava tähtsusega, et võidelda ebaseadusliku rändega. selleks, et tugevdada koostööd ja ennetada ebaseaduslikku rännet, viib Türgi jätkuvalt ellu neid meetmeid, mida mainiti juba viisadialoogi teekaardis kui me vaatame, mis on need ühised sammud, mida me saame teha, et selle humanitaartragöödiaga toime tulla, siis pean ütlema, et Süüria kriisi esimesel päeval märtsis kaks tuhat üksteist nii Türgi kui naaberriigid on näidanud, et äh, ei olda üksi lisa, hoolimata raskustest on Türgi võtnud enda kanda olulise rolli, et hallata massirännet Euroopa Liidu suunas. see teadlikkus on kahesuunaline. oluline on kohustuste ja vastutuste jagamine, meil peab olema laiaulatuslik lähenemine ning saame tegeleda sel juhul ka konkreetsemate teemadega hilisemalt. esiteks me ootame, et Euroopa Liit võtab enda kanda suurema kohustuse ümberasustamise osas. sada kuuskümmend tuhat inimest vajab seda ümberasustamist ja see oleks esmaseks punktiks. vastavalt rahvusvahelisele õigusele, kui me räägime kaitse pakkumisest, siis kõigepealt tuleb seda pakkuda nendele, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest ning äh, tuleb tegeleda ka algpõhjustega rände puhul, kui me räägime siin poliitilisest, majanduslikust ning muudest põhjustest nagu inimõiguste rikkumised, sõjad, konfliktid päritoluriikides lisaks pidev finantsabi selleks, et kõrvaldada algpõhjused, on määrava tähtsusega just päritoluriikidele. me peaksime tingimusi parandama haavatavate rühmade hulgas, keda on see olukord eriti mõjutanud, kui me vaatame, et rahvusvahelisel kogukonnal ei ole praegu veel pikaajalisi lahendusi. lisaks lõpetuseks tuleb tähelepanu juhtida ka Süüria lastele, nende haridusele Türgis. praegusel hetkel on meil kuussada, üle kuuesaja tuhande Süüria lapse Türgis ning nelisada tuhat nendest lastest ei ole koolis. kujutage ette, laps on juba jõudnud Türki võib-olla aastal kaks tuhat kaksteist, neli aastat tagasi ning sellest ajast alates paraku ei ole ta saanud mitte mingit korralikku haridust. ma ei taha mainida siin taaskord, et selle põlvkonna tulevik läheb lihtsalt kaotsi. meil on vaja, et need noored süürlased osaleksid oma riigi ülesehituses tulevikus ja lõpetuseks pean rõhutama, et äh, nagu vastuvõtu, tagasivõtulepingud ja muud meetmed on äärmiselt olulised selle protsessi käigus. senikaua, kui Süüria kriis kestab, võime eeldada, et massiimmigratsioon jätkub ja me oleme, peame olema valmis nende uute voogudega toime tulema. võib-olla on homme järjekordne voog, me ei suuda seda ette ennustada. tuleb ka silmas pidada, et sisserändajatel on vaja rohkem kui ainult erakorralist abi, neil on vaja mingit tulevikuperspektiivi, kus nad on oodatud, kus nad saavad äh, ka ise panustada arengusse. see on meie kohustus neid aidata selle tuleviku ülesehitamisel. Türgi on valmis koostööd tegema kõikide osapooltega selleks, et rändega hästi toime tulla. me ei saa seda peatada, aga me saame sellega toime tulla ja me peame proovima sellega toime tulla tõhusal viisil. kõik need arengud kohustavad Euroopa Liitu ja Türgit omavahel rohkem suhtlema, me peaksime neid võimalusi ära kasutama, aitäh! suur tänu, proua Altugi, selle panuse eest ja nüüd annan sõna Volter Türgile, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti asetäitja. suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin täna sõna võtta. selge on, et kui me vaatame, milline on globaalne olukord, siis ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, millised on arengud Euroopat. kui me vaatame viimase, viit aastat, siis on viisteist uut või vana konflikti uuesti käivitunud ning kui konflikt käivitub, siis on olukord äh, väga keeruline, kui me vaatame ka seda inimõiguste vaatepunktist ja rahvusvahelise inimõigust, rahvusvahelisest õigusest inimeste ümberpaigutamine, rändevood, põgunaste vood viimase kahe aasta jooksul on märkimisväärselt kasvanud, on kasvanud nende inimeste hulk, kes on olnud sunnitud põgenema väga keerulistest oludest ja ma pean ütlema, et kuivõrd esitan siin ka pagulaste ülemvoliniku ametit, et kõige parem viis, kuidas sellega toime tulla ja nagu ka eelkõnelejad mainisid, on uuesti ikkagi üle vaadata ja lähtuda meie põhiväärtustest, rahvusvahelisest õigusest, mille tõttu ju just soovitigi pagulasi kaitsta ja see peab olema meie lähenemise keskmeks. loomulikult on riikidel oma suveräänne õigus piire hallata ja kontrollida ebaseaduslikku sisenemist, inimkaubandust ja nii edasi, aga selge on, et probleemiga tuleb tegeleda vastavalt kohustustele ja rahvusvahelise õigusele, et kaitsta põgenike ja varjupaiga taotlejaid ning neil peab olema ka õigus taotleda varjupaika. kui me vaatame nüüd äh, ülemaailmset olukorda, siis Euroopa mõistes on oluline välja tuua, et üheksa kümnest äh, põgenikust elab äh, lõunas väga vaestes oludes, üks näide on Türgist, kes on peamiseks vastuvõturiigiks, kus on kõige rohkem põgenikke, siin ei ole juttu ainult Türgist, meil on ka Pakistan, Iraan, Etioopia, Keenia ja Jordaania, kus ähm, tekib väga suur surve taristule ja teenustele, nagu me ka just kuulsime. selge on, et tööstusriikides on see arv palju väiksem, aga nagu me teame, see ainult kasvab juba ainuüksi selle aasta jooksul, aga me näeme, et see mõjutab mõningaid riike rohkem kui teisi. loomulikult väga selge surve Euroopa Liidus on just välisriikidel, piiririikidel, aga kõige rohkem põgenikke on siis Saksamaal, Rootsis, Austrias ka võrreldes rahvaarvuga ning veel mõned riigid ja selge on, et selle tulemusena Euroopa Liit on selle teemaga väga tõsiselt tegelenud ja on erinevaid võimalusi, kuidas kohustusi paremini jagada selles vallas. kui me vaatame arve Euroopa Liidus, siis see on kaks, kaheksasada tuhat inimest, aga võrreldes viiesaja 500 miljoni Euroopa kodanikuga on see tegelikult üsna väike number võrreldes nende teiste riikidega, mis ma just välja tõin. enamik saabunuid pärineb äh, üheksast peamisest riigist, Süüriast, ei tasu unustada ka Afganistani, kus olukord on hiljuti halvenenud ja Iraaki loomulikult ning äh, paljud põgenikud liiguvad edasi just Äh, meeleheitest, äh, küsimus on nende ohutuses, nad soovivad pereliikmetega ühineda ning äh, neil on sageli väga vähe võimalusi seda seaduslikult teha ning seetõttu võtavad nad ette väga ohtlikku ja näiteks ületavad ohtlikult mereteid pidi või maateid pidi ja nende inimeste arv on viimastel kuudel mitmekordistunud. kui inimestega suhtleme, siis näeme, et kui nad on jõudnud Euroopa Liidu territooriumile või ka Lääne-Balkani riikidesse, nad on alati väga väsinud ja traumeeritud. Neil on vaja kiireloomulist abi ja kaitset ning nad ei leia, et süsteemid toimiksid ja et ollakse valmis nende vastuvõtmiseks veel toon mõned konkreetsed näid-, konkreetsemad näited Lääne-Balkanist. meil on seitsmeteistpunktine tegevuskava, mis, milles lepiti kokku Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani esindajate puhul kahekümne viiendal oktoobril, võeti selge kohustus meetmete osas, mis võttes ka teabevahetust, teiseste liikumiste piiramist, vastuvõtuvõimekuse suurendamist, ümberasustamise parem toimimine, samamoodi ka põgenike toetamine, et nad saaksid vajalikku abi, arvestades, et nad on alati väga traumeeritud ja kohutavalt väsinud, parem piirihaldus, inimkaubandusega võitlemine ja parlamendisaadikutena kutsun teid üles toetama seda seitsmeteist punktist tegevuskava, et see tõepoolest ka ellu viidaks meil on vaja, et see toimiks kiiresti ja tervitame rahastust, mida me saime Euroopa Komisjonilt nii lühiajalisteks abiks kui ka pikaajalisemaks abiks. ning äh, tunnustame ka ECO abi, mis hõlmab kuuteist riiki ja abi kuuekümne kuuele riigile nagu ma ütlesin, on meil vaja veel paljugi teha just vastuvõtmise osas. meie ülevaade praegu oleks, et jah, edu on saavutanud teabe osa, vahetamise osas. kui me räägime juba iganädalastest kohtumistest, üks toimub ka täna, me oleme saavutanud teatud mõttes edu ka muudes valdkondades, aga me peame seda kiirendama selleks, et jõuda viiekümne tuhande vastuvõtu kohani Lääne-Balkanil ning Kreekas kuuekümne tuhandeni ning vastuvõtuvõimekus on äärmiselt oluline, meil on vaja inimesi piisavalt hästi vastu võtta, kiiresti vastu võtta ning äh, meil oleme esitanud nüüd palju, palve üheksakümne kuueks miljoniks just talvekuudeks nii Kreekas kui ka Lääne-Balkanil, selleks, et elusid päästa. see on üks äärmiselt oluline aspekt selle talvekuude projekti puhul. ma arvan, et kui me vaatame olukorda pikaajaliselt üleüldiselt, siis meil on vaja rohkem äh, õiguslikke viise Euroopasse jõuda selleks, et tagada see, et inimesed ei peaks neid ohtlikke retki ette võtma ning selleks, et võidelda ka inimkaubandusega ja kaubitsejatega. küsimus ei ole ainult asustamises, loomulikult ümberasustamine on ka äärmiselt oluline ja ka vastuvõtmine, praegusel hetkel on meil kakskümmend kuus tuhat ümberasustamiskohta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni, aga sellest see ilmselgelt ei piisa, see arv peab kasvama, aga on ka teisi viise, kuidas tagada õiguslikke eh, marsruute eh, Euroopasse jõudmiseks, erinevad õppeprogrammid, näiteks eh, viimastel kuudel on ka humanitaarviisade programm käivitunud, kus on antud välja kaheksa tuhat viisat süürlastele naaberriikidesse selleks, et võimaldada neil näiteks Brasiiliasse jõuda, Brasiilia on seda rakendanud, nii et meil on erinevaid meetmeid, mida saab kohaldada, aga meil on vaja, et kõik panustaksid, et eelkõige just süürlased naaberriikides, et neil oleks võimalus õiguspäraselt siseneda, mis ei sunni neid siis pöörduma muude võimaluste poole, mille tunnistajaks me oleme täna olnud. ja see on praegu minu poolt kõik, aitäh! Mr Türk and now Mr Kristjan. aitäh, härra Türk ja nüüd Kristjan Lefler välisteenistusest, palun. Thank you very much and thank you for inviting me to this session. aitäh, et mind täna siia kutsusite. eelkõnelejad on tegelikult seda küsimust päris põhjalikult käsitlenud, nii et ma lisan ainult mõned kommentaarid Euroopa Liidu institutsioonide vaatevinklist enneolematud äh, pagulas- ja sisserändajate vood viimastel kuudel ja millise surve see on me Euroopa Liidu välispiiridele avaldanud ja meie partnerriikidele, on olnud erakorralised ja ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki osapooli, Türgi ja Lääne-Balkani riike sellest, mis nad on ära teinud täpselt samamoodi nagu ka terved rida liikmesriike selle abi eest. tegemist on mitmekülgse nähtusega, see puudutab majanduslikke ja poliitilise stabiilsuse küsimusi, inimõiguste küsimust, julgeolekut, kriisi ohjamist, äh, arenguküsimusi ja ka terved ridad muid probleeme. meie vastus sellele probleemile, mille me oleme välja töötanud viimastel aastatel ja eriti just viimastel kuudel, on olnud juhitud kahest põhilisest põhimõttest. põhiõiguste kaitsmine pagulaste puhul ja teiselt poolt solidaarsus kõige rohkem probleemist puudutatud rahvastega, sisserändajate ja asüüli kaits-, taotlejate ka kaitsmine on ühine ülesanne, meil on vaja ühtset lähenemist Euroopa Liidu tasandil liikmesriikides ja ka päritoluriikide ja transiitriikide vahel, Euroopa Liidu agentuuride ja ka rahvusvaheliste ning piirkondlike organisatsioonide vahel. kui me mõtleme nende põhimõtete peale, siis Euroopa Liidu tegevus pagulaskriisis on olnud mitmekülgne me lähtusime panusest, et tuleb võidelda juurte vastu, probleemi juurte vastu, sunnitud ümberpaigutamise vastu. ja me oleme üritanud kasutada erinevaid välispoliitilisi meetmeid, mis Euroopa Liidul on selle probleemi lahendamiseks, oleme mõelnud siin konflikti lahendamismeetmete peale, siis äh, sisserändajate arenguküsimuste arenda-, omavahelise ühendamise peale, mõelnud arengupoliitika parandamise peale ja rääkinud sellest, kuidas me peame ka inimõigusi tagama pagulaste puhul. kuulnud nüüd ära Türgi ja Lääne-Balkani kolleegide arvamused ja faktid täna hommikul tahaksin paari sõnaga kommenteerida seda, mis toimub Türgis ja seda, mis toimub Lääne-Balkanil. Türgi panus Süüria põgenike vastuvõtmisel ja neile varjupaiga andmisel on olnud erakorraline ja kiiduväärt, eriti eh, kui, kui mõtleme millise õudse määra on saavutanud Süüria kodusõda. meil on olnud äh, võimalus äh, koostööd Türgiga selles valdkonnas parandada ja tugevdada. me oleme teinud Türgiga koostööd selleks, et vaadata, kuidas me saaksime pagulasvoogude haldamist parandada, kuidas registreerida pagulasi, kuidas neid tagasi saata Äh, eriti kui see puudutab äh, majanduslikke äh, immigrante ja peale selle, kuidas hakkama saada selle suure numbri pagulastega. ja on täiesti selge, et Euroopa Liidu panus rahvusvahelistele organisatsioonidele on olnud suur ja Türgi, Jordaania ja Liibanon kui naaberriigid on saanud ju ka nendelt riikidelt, nendelt organisatsioonidelt kõige rohkem abi nende äh, paljude pagulastele varjupaiga pakkumisel. septembris ja oktoobris toimunud äh, äh, nõukogu kohtumised tegelesid just Türgiga ja viieteistkümnendal oktoobril võeti vastu ka Euroopa Liidu Türgi ühine tegevuskava migratsiooniküsimustes ja see on ka osa laiendatud koostööst meie Türgi sõpradega ja me loodame, et järgnevatel nädalatel meil õnnestub teha suuri edusamme ka selle tegevuskava rakendamisel, sest äh, nagu te kõik kindlasti teate, komisjoni esimene asepresident Timmermans äh, läheb uuesti Türki järgnevatel päevadel selleks, et leida kõige tõhusamaid meetmeid selle tegevuskava rakendamiseks. on olnud arutelusid äh, kahel ülemkogul, nagu ma juba mainisin, ja toimub veel ka valitsusjuhtide, riigipeade eh, mitteametlik kohtumine pärast Valletta konverentsi veel selle nädala lõpus selleks, et leida lisaabivahendeid Türgile, seda nii liidu eelarvest kui ka riiklikest panustest. tulles nüüd Lääne-Balkani juurde, jällegi ka siin on väga palju pingutatud selleks, et teha koostööd ja aidata. Luksemburgi konverents kaheksandal oktoobril äh, Ida-Vahemere ja Lääne-Balkani rändevoogude kohta ja kahekümne viiendal oktoobril äh, kui toimus riigijuhtide ja valitsusjuhtide kohtumine, mille kutsus kokku äh, Jean-Claude Juncker mõlemad need kohtumised äh, tõid välja selle, et meil on vaja Süürias midagi ette võtta, äh, Süüria naaberriikides, kus on väga palju äh, põgenikke saanud varjupaika, ehk see on siis Süüria põgenike esimeseks sihtkohaks, samamoodi Lääne-Balkani riikides ja Lääne-Vahemere osas ehk siis Türgist kuni Lääne-Balkanini kui ka transiitriikides ja samamoodi ka Euroopa Liidu sees äh, tuleb leida paremaid võimalusi pagulaste vastuvõtmiseks ja neile varjupaiga andmiseks. kogu see tegevus äh, vajab nii rahalist abi kui ka operatiivset abi, täpselt samamoodi nagu ka finantsraamistikku. koostöös Lääne-Balkani riikidega oleme me paika pannud kaks kõige tähtsamat ülesannet nendel konverentsidel. esiteks praktiliste otsuste rakendamine, see, mida härra Türk just välja tõi eh, valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumiselt ja ka see, mida otsustati Luksemburgi konverentsil. ja teiseks tuleb lihtsustada koostööd ja koordineerimist äh, sealse piirkonna riikide vahel selleks, et voogusid paremini hallata ja varjupaiga taotlejaid kaitsta ja pagulasi kaitsta. meie välisteenistuses teeme koostööd komisjoni ametnikega selleks, et leida vajalikku abi Serbiale ja Jugoslaavia endisele vabariigile Makedooniale. vaatame täpselt, millised on vajadused, anname finantsabi, telke, toiduabi, see on väga tähtis, aga operatiivse poole pealt on ka äh, kogu aeg vaja pingutada ja ma arvan, et me Äh, oleme siin teinud edusamme, koordineerimine riikide vahel on paranenud, täpselt samamoodi jagatakse rohkem informatsiooni ka Euroopa Liiduga. Kreekast läbi endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia ja Albaania ähm, on need rändevood ja need riigid on hakanud nüüd andma Äh, äh, infot selle kohta, mis toimub ja mul on väga hea meel, et ka Serbia on äh, nii operatiivsel kui ka koostöö tasandil parandanud koostööd oma naaberriikidega, samamoodi ka koormuse jagamine on parenenud, Serbia on kolm tuhat uut varjupaiga kohta lubanud, lisaks sellele kolme tuhandele, mida lubati eelnevatel nädalatel, nii et on näha, et pingutatakse väga palju. me kutsuks liikmesriike üles äh, toetama neid meie partnerite pingutusi, andes abi Euroopa Liidu tsiviilkaitsemeetme kaudu, seda on juba mitmeid kordi mainitud, väga palju pakkumisi on juba tehtud, kuid ma arvan, et väga palju on veel võimalik ka selle meetme kaudu ära teha peale selle jätkatakse ka jõupingutusi selleks, et paremini Euroopa Liidu välispiire kaitsta, selleks, et leevendada siis survet transiitriikidele äh, Lääne-Balkani äh, piirkonnas, siis seda arutati eile ja arutatakse ka kolmandal ja neljandal detsembril, kui hakatakse detsembrikuist ülemkogu ette valmistama, mis on kohe kindlasti siis ka üks kõige tähtsamaid küsimusi sealsel ülemkogul. suur tänu, et nii pikalt rääkisin ja suur tänu, et mulle sõna andsite. aitäh, härra Lehtler. aitäh, et andsite mulle võimaluse rääkida, eelmised kõnelejad väga selgelt tõid välja selle, milline on olukord seal, ma tahtsin komisjoni poolelt lisada, et meil on olnud pikaline koostöö kandidaatriikidega Lääne-Balkanil, oleme rääkinud piirivalvest, migratsioonist ja varjupaigasüsteemi ülesehitamisest vastavalt Euroopa Liidu õigustikule. ja nende riikidega, millega me oleme alustanud liitumisläbirääkimisi, on see kirjas ka rakenduskavas, see puudutab siis peatüki kakskümmend 20 kolm. praegune pagulasvoog on tegelikult nõudnud meilt lühiajalisi äh, meetmeid ja valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumisel kahekümne viiendal oktoobril toodi seda ka välja. ja ma tahtsin välja tuua ka seda, kui tähtis on see, et kolm kandidaatriiki ja Lääne-Balkani riigid äh, oleksid kaasatud sellele kohtumisel, kus kohtusid ka kaheksateist riigipead ja valitsusjuhti ja veel sellel pärastlõunal toimub ka järgmine videokonverents just sellel küsimusel. Lääne-Balkani riikide jõupingutused, eriti Serbia ja Jugoslaavia endise vabariigi Makedoonia ja ka kaasatud Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks on kõige tähtsam teisese rände piiramine, peale selle tuleb varjupaika pakkuda pagulastele ja immigrantidele ja peale selle tuleb kaitsta piire. parem registreerimine ja piiri valvamine ning äh, riskid, mis tulenevad talvistest äh, ilmastikutingimustest võivad pagulasvoogusid küll vähendada, aga samal ajal tuleb need pagulased, äh, neile tuleb leida peavari nii-öelda rändeteel me oleme rääkinud sellest, et äh, tuleb leida viiskümmend tuhat uut varjupaiga kohta Kreekas ja viiskümmend tuhat varjupaiga kohta ka rändeteel Lääne-Balkanil ja Serbia ja Makedoonia on lubanud aidata ning ka komisjon on öelnud, et ta aitab äh, puudutatud riike selleks, et neil oleks võimalik parem varjupaiga haldamissüsteem välja töötada ja seda kõike tehakse siis liitumiseelse abi kaudu ja EKO peadirektoraat üritab ka täpselt paika panna, millised on humanitaarabi vajadused. ma tahaksin natukene kommenteerida ka liitumiseelse abi kasutamist liitumiseelse abi kasutamise puhul on meil mitmeaastane eelarve ja me saame äh, prioriteete paika panna vastavalt vajadustele naaberriikides, nii et me jätkame investeeringuid institutsioonide ülesehitamisse. humanitaarabi, mis on äh, järgnevatel kuudel kohe kindlasti kõige tähtsam äh, sellega tegelevad kolleegid EKO peadirektoraadis ja nagu Kristjan mainis, ka tsiviilkaitsemehhanism mängib siin väga tähtsat rolli ja Serbia riigisekretär äh, teab äh, juba seda, et me kohtume vastava Serbia ministriga sellel nädalal selleks, et näha, et millised on Serbia vajadused järgnevatel kuudel, et me saaksime siis anda tõesti abi, mida on vaja. ja veel üks asi, me oleme nüüd keskendunud Serbiale ja ja endisele Makedoon-, Jugoslaavia vabariigile Makedooniale, aga me teame, et need küsimused võivad muutuda ja et rändevood võivad puudutada kõiki Lääne-Balkani riike ja neil on vaja kõigil äh, kriisiprogramme juhuks, kui see probleem neid äh, tabab. aitäh, kallid kolleegid! ja nüüd ma üritan meie arutelu natukene struktureerida, ma annan kõigepealt sõna riiklike parlamentide esindajatele kolmest puudutatud riigist äh,, alustame härra Tusiinasega, kes on Kreeka parlamendis. palun rääkige kaks kuni kaks pool minutit. kui palju küsib kõneleja? kaks ja pool. härra Tusiinas ütleb, et see on nali, aga see on palju rohkem, kui tavaliselt antakse. see ei ole nali, ütleb härra esimees. aeg on otsas, sellepärast härra Tusiinas, palun. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... aitäh, härra esimees ma olen filosoof, äh, töötanud Londoni ülikoolis ja ma tahaksin alustada kõigepealt äh, üldiste küsimustega. praegusel hetkel me näeme, et äh, institutsioonide tegelik nägu tuleb välja, eriti kui me vaatame institutsioonide arhitekt-, struktuuri kõige tähtsamaid osasid nagu Dublini ja Schengeni, nagu see, mis puudutab äh, etniliste kogukondade vahelisi pingeid ja nende maandamist, mis on olnud tegelikult viimase neljakümne, viiekümne aasta jooksul Euroopa Liidu kõige suuremaks saavutuseks. ja mulle tundub, et need kaks strateegiat, millega me oleme vastandatud, on, selle puhul on tähtis see, et me nii-öelda lükkame probleemi endast eemale, me vaatame pagulasi kui äh, vallutajaid kui vaenlasi, kes on tulnud siia, et meie põhimõtteid muuta. aga need inimesed kannatavad ähm,, neil, nad ei näe humaansust, need inimesed riskivad oma eluga selleks, et äh, säilitada oma elu ja mulle tundub, et me haldame neid vooguseid vastavalt meie legaalsetele ja moraalsetele äh, vastutustele ja see on väga suur ülesanne või kuna mul on ainult kaks ja pool minutit, siis ma tooksin välja kuus põhimõtet kronoloogilises järjekorras, mis minu arvates peaksid kuidagi äh, paika panema selle, kuidas Euroopa Liit ja liikmesriigid ning Lääne-Balkani riigid vastavad äh, sellele kriisile. nagu öeldud, teen seda kronoloogilises järjekorras. selleks, et rääkida sellest äh, nii-öelda paljast humaansusest. kõigepealt varjupaiga taotlemissüsteem väljaspool Euroopa Liidu pinda, anda neile abi eh, Türgile, Jordaaniale ning Liibanonile, see on tõesti väga tähtis. teiseks, need, eh, keda ei registreerita väljaspool Euroopa Liitu, neile me peaksime turvalisi koridore tagama, näiteks eh, kontrollitud piiriületuste kaudu ja ka, et me peaksime tõesti saatma neid laevasid, mis on merel, me tõesti ei tohi lubada lastel minna nendele parvedele, mis lähevad põhja ja mis on ilmselgeks märjaks hauaks. kolmandaks, äh, humanitaarabi, täielik humanitaarabi kõikidele nendele, kes on esitanud varjupaigataotluse neljandaks, äh, õiglane jaotus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ainult äh, sada viisteist pagulast on äh, praegusel hetkel ümber jaotatud, ainult tuhat ükssada kohta on olemas, siis peale selle turvaline transport läbi Lääne-Balkani riikide ja mul on väga hea meel äh, kuulda seda, mida ma kuulsin Serbia ja endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia esindajatelt selle abi kohta, mida nad pakuvad nendele inimestele. ja lõpetuseks tuleb meil võidelda probleemi juurtega. me ei saa relvi eksportida nendesse piirkondadesse, kus need konfliktid toimuvad, sellepärast et see tähendab seda, et äh, meil äh, impordime pagulasi. Lääne-Balkani riigid praegusel hetkel on saanud nii-öelda ussina liikuva humaansuse peegelpildiks. Need, äh, see ussina liikuv teekond äh, peaks olema tegelikult Lääne-Balkani riikide sõpruse sambaks ja meie oleme valmis seda koostööd pakkuma ka tulevikus jäägem sõpradeks ja jäägem ka kõneaja juurde, ütleb esimene, järgmisena esindaja Ungarist. Thank you very much, colleagues. suur tänu, kolleegid. kõigepealt sooviksin eh, tervitada külalisi Lääne-Balkani riikidest ja Türgist. ma olen Ungari parlamendi väliskomisjoni esimees. head kolleegid, väga hea on taas eh, kohtuda Eh, need kohtu, kohtuda siis riiklike parlamentidel ja Euroopa Parlamendiga, ma tahaksin eh, tänada korraldajat, see teema, laienemine, rändeteemad ja kolmandate osaliste kaudu peetavad sõjad on omavahel seotud teemad ja nende arutelu on oluline. me käsitleme siin eh, üleilmset väljakutset ja me võime alustada sellega, et me peame rääkima lähtepõhjustest ja meil on teatud lootust, et Viini protsess on käivitunud ja me peame tegema kõik, mis vähegi võimalik, et see protsess oleks edukas, oleks kaasav ja lõpuni avatud ja selle kaudu see võib ka tuua meile mõningaid tulemusi suhteliselt lühikese ajaga. Euroopa Liit saaks teha järgmist, äh, viis äh, punkti. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et meil on vaja kombineerida inimlikkust ratsionaalsusega oma lähenemises. see on meie Euroopa päritolu ja me ei tohiks võimaldada, et meediapildid kuidagi meie ratsionaalsuse summutaksid. teiseks, me peame Euroopa Liidus jääma ühtsuse juurde. mul on kahtlusi enamushääletuse osas seoses äh, selliste teemadega. ma usun, et kannatamatus on väga halb nõuandja Euroopa Liidule lühemas perspektiivis. kolmandaks, me ei toeta püsivat äh, siduvat ümberpaigutamise mehhanismi, sest meie arvates survestab see meie suveräänsust ja seab küsimuse alla põhiküsimused, mis puudutab ka äh, põgenike õigusi. neljandaks, välispiiride kaitse on vajadus, see on eeltingimus äh, igal juhul ähm, ja meie teeme ettepaneku, et Euroopa Liidu piirivalveteenistus on vaja kindlasti käivitada selleks, et ennetada äh, massilist ebaseaduslike äh, põgenike sissevoolu Euroopasse. ja lõpetuseks, meil on vaja tugevat äh, solidaarsust Lääne-Balkani ja Türgi osapoolega ja see ei ole mitte ainult finantsiline, jah, rahad on olulised, aga nagu ütles Makedoonia välisminister, siis praegu on aeg laienemisprotsessi toetada ja me peame oma fookuse Lääne-Balkani riikidele suunama. tänu rändekriisile me peame me pöörduma nende riikide poole, aitäh! suur tänu ja Sloveenia äh, väliskomisjoni esimees, palun! Od začetka drugega migranskega vala od 16. oktobra do včeraj do 18. ure je v Slovenijo vstopilo tehniline probleem on hetkel. pet migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo z dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima republika viimastel nädalatel on sada seitsekümmend seitse tuhat viissada pagulast jõudnud äh, Sloveeniasse, tegemist on suure arvuga nii väikese riigi jaoks, tegemist on kriisiga, mitte erakorralise olukorraga. me räägime siin väga paljudest äh, pagulastest, seda tuleb teadvustada. migratsioon on äh, pikk protsess, kuid praegused äh, migratsioonivood ei ole midagi iseenesestmõistetavat, me peame otsekohe midagi ette võtma ja me peame olema väga tõhusad. on tõsi see, et seda fenomeni oleme me väga paljudes Euroopa osades juba pikka aega näinud, aga nüüd tuleb meil kiiresti meetmed leida, me peame eh, arvestama ka nende kogemustega, mida on teised riigid teinud, tegemist on olukorraga, millega on vastandanud peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, seda probleemi peavad kõik liikmesriigid aktiivselt lahendama, hoolimata sellest, kuidas see pagulasvoog erinevaid liikmesriike mõjutab meetmed äh, immigratsioon, äh, meetmed migratsiooni ja pagulaspoliitikas peavad olema sellised, mis ka kohe mõju näitavad. kahekümne viiendal oktoobril äh, leppiti ülemkogu kohtumisel kokku, et äh, Sloveenia saab äh, nelisada piirivalvajat äh, välismaalt abiks juurde, aga tegelikult on Sloveeniasse jõudnud ainult seitsekümmend piirivalvet, nii et meetmed ei rakendu. kõik liikmesriigid tuleb kaasata, meil on vaja informatsiooni vahendada, me peame rääkima ka sellest, milline on meie vastuvõtuvõime. me peame ka Frontexi tööd tugevdama ja parandama sest äh, Euroopa Liidu välispiiridel äh, tuleb kaitset tugevda, sest äh, nende kaudu jõuavad sisserändajad Euroopasse. me peame arvestama ka sellega, millele on Euroopa Liit üles ehitatud, õigusriigi põhimõtted, meie väärtused, julgeolek ja me peame mõtlema ka selle peale, et seda kõike tagatakse Schengeni kaudu, me peame mõtlema selle peale, kuidas tulevikus edasi minna, kuidas Euroopa Liit tulevikus peaks välja nägema, kas Euroopa Liit säilib ja tuleb sellest kriisist tugevamana välja või Euroopa Liidul on veelgi suuremad probleemid. aitäh ja järgmisena härra Vabrik, palun. suur tänu, esimees. Austria on olukorras, kus tegemist on nii transiit- kui vastuvõtva riigiga. pool miljonit äh, isikut läbib äh, meid selleks, et liikuda Rootsi ja Saksamaale, aga samas on ka äh, circa kaheksakümmend tuhat varjupaiga taotlejat ka Austrias, mis kaheksa ja poole miljoni elanikuga riigile on suur koorem. me oleme peaaegu Lääne-Balkani rändetee lõpuosas. meie, minu partei vaatab väga suure murega seda, kuidas nii poliitiline eliit kui ka rahvastik äh, suhtub põgenikesse nii Austrias kui ka Saksamaal. jah, Saksamaa on äh, vähendanud vastuvõetavate arvu kuus kuni seitse tuhat päevas ja Austria peab, äh, see mõjutab Austriat, seejärel Sloveeniat ja nii edasi ja nii edasi järgnevaid riike, seega meile teeb muret see, et võib tekkida uus pööre kriisis äh, selle talve jooksul. ma ei taha siin pikalt loetleda neid meetmeid, mida peab arvesse võtma, aga toon välja kolm põhjust. üks, meil on vaja rahvastikutoetust soodustada varjupaiga taotlejatele, minu arvates on väga oluline vahet teha majandusmigrantide ja põgenike vahel. sealhulgas on vaja ka meetmeid, eh, mis puudutavad tagasisaatmist juhul, kui vaja, ja meil on vaja täiendavat seadusandlust ja ka kontsentreeritud jõupingutusi ja eh, teha seda mm, varjupaiga taotlejate huvides, et neid heaks kiidetaks. nüüd paljud välispiirid mille osas jah, on küll muljetavaldav see, mida Türgi on teinud selleks, et vastu võtta põgenikke, samas aga ei, ei, ei ole nii muljetavaldav nende piiritegevus, mul on piisavalt kogemust, et palju on võimalik teha, sest seitsekümmend tuhat äh, tagasi võetud inimest ei ole, seitsekümmend tuhat, kes tegevuse merd ületavad, ei ole mingisugune väike näide, välispiire on vaja hallata ja me toetame Euroopa Liidu äh, piirivalvet keskpikas ja pikemas perspektiivis. ja lõpetuseks, meil on vaja ka toetust vastuvõtvatele riikidele, Türgile, Jordaaniale ja Liibanonile ja minu partei toetab väga tugevalt seda, et valitsuses olevad äh, võimud äh, rohkem vahendeid suunaks sellesse. suur tänu ja härra Beraducci, palun, Itaalia Rahvusparlamendist. Grazie Presidente innanzitutto per aver messi suur tänu, esimees. sooviksin teid tänada sellise olulise kohtumise korraldamise eest. kiireloomulisus seoses viimaste kuude sündmustega on lõpuks äh, päevakorda toonud ühise rändepoliitika. ma tahaksin viidata, millise viivitusega komisjon äh, seda on korraldanud. komisjon on jätnud üksikud liikmesriigid omapäi väga keerulises olukorras ja sealhulgas ka Itaalia see on olukord, kus Euroopa väärtused on vaja esile tuua, geopoliitilised julgeoleku aspektid on väga olulised, aga üks see mõju on ka väga suure moraalse mõjuvõimuga, mis seab küsimusele alla Euroopa põhiväärtused, ilma milleta Euroopa ei eksisteeriks. Lääne-Balkani rändeteega seonduv äh, tippkohtumine äh, näitas meile milline on äh, rändevoogude kontrollimise, äh, haldamise teema olulisus ja ka see, mis puudutab äh, inimkaubanduse vastu võitlemist. ja sellele peab veel lisama mitmeid olulisi punkte, näiteks laienemisprotsess, mida täna oleme käsitlenud, suhted Lääne-Balkani riikide ja Türgiga on olulisel kohal ja ma pean ütlema, et nad peavad jääma osaks äh, rändehalduse, rändekriisi halduse lähenemisest. on vaja rõhutada ka seost äh, rändepoliitika ja Euroopa naabruspoliitika vahel. Itaalia senatis äh, vastasime konsultatsioonipalvele ja rõhutasime selle tulemusele, et on vaja kaasajastada ja taaskäivitada Euroopa naabruspoliitika selleks, et meil oleks parem poliitiline korraldus ja seosed naaberriikidega ja naabrite naabritega, eriti mis puudutab lääne naabruskonda, see olukord näitab, et meil on vaja süstemaatiliselt seda käsitleda. samuti ka suhteid äh, näiteks Venemaaga meil on vaja ka suhteid äh, päritoluriikidega, näiteks äh, Aafrika sarve ja Sahara taguse Aafrikaga. nüüd, mis puudutab ähm, Balkani äh, rändeteed, siis me ei tohi minna vastuollu selle tööga, mida me teeme, me ei tohiks öö, ümber suunata oma tähelepanu Vahemerelt. Valletta tippkohtumine, mis homme algab, on väga oluline ja me tahaksime, et Dublini määrust äh, läbi vaadatakse, see ei ole mitte ainult ajast maas, aga meie arvates on seal ka olulisi puuduseid. suur tänu, proua Alek Naite Leedust, palun, järgmisena. Thank you, Mr Chair. suur tänu, esimees. kas te sooviksite veidi ka Leedu äh, äh, hääle kõla kuulata, palun? pange klapid pähe. aitäh, ma kasutaksin seda võimalust ja kasutaksin tõlkide teenuseid. mul on väga hea meel, et täna on siin äh, ÜRO pagulasameti esindaja, välisteenistuse esindaja ja ametnikud Lääne-Balkani riikidest. ma tahaksin rõhutada, nii nagu ka teised kolleegid, et ma väärtustan Türgi panust äh, selles osas, mis puudutab põgenike kriisi lahendamist. OECD Parlamentaarse Assamblee liikmena tean ma tõesti, kui palju Türgi on teinud äh, koostöö ja millist äh, Äh, milliseid vahendeid on suunatud selleks, et näiteks laste haridusprobleemid lahendada. aga lisaks sellele on mul veel üks küsimus, äh, mida ma tahaksin esitada Türgi esindajale. mis puudutab äh, inimkaubitsemisega, siis tundub, et need smugeldajad on ohuks inimestele tundub, et nad tegutsevad ilma igasuguste piiranguteta. kas te näete mingisugust koostöövõimalust või kuidas, võimalust, kuidas seda ebainimlikku ja alandavat tüüpi äri takistada, mis tõesti äh, on ohuks ja mis äh, usaldamatust äh, rõhutab? samuti on mul ka küsimus ÜRO põgenike ülemvolinikule, meie, Balti riigid, mõistame, et põgenikud ei tule mitte ainult Süüriast, aga ka Iraagist ja põgenikelaagritest Liibanonis, Pakistanis ja Jordaanias, mis on ülerahvastatud ja kus tingimused on tõesti kohutavad. inimesed üritavad äh, pääseda ka tagakiusamise eest nendes laagrites on samasugune tagakiusamine, kui me räägime siin usulistest vähemustest nagu kristlased ja teised. me peame neid aitama. ja nüüd, mis puudutab välisteenistust. kristlaste tagakiusamisest me väga palju ei räägi, aga me näeme, et rändevoog on kõige kõrgemad seal, kus sallimatus on kõige kõrgem usuvähemuste ja teiste vähemuste suhtes. inimesed, kes Iraagist põgenevad ja me näeme, et, et seal on totalitaarsed režiimid, kes põhjustavad ohtu ka naaberriikidele ja destabiliseerivad äh, demokraatiat ja meie ees võib seista täiesti uus maailm, kus puudub igasugune mitmekesisus, kultuurilised äh, nüansid ja mida äh, välisteenistus sellest arvab? aitäh! ja nüüd saab sõna Claude Adam Luksemburgi parlamendist. suur tänu, esimees ma sooviksin omalt poolt tänada paneeli äh, osalejaid äh, pühendumise eest ja olukorra õiglase kirjelduse eest äh, vastavates riikides. kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen nõus sellega, mida välisminister väis-, väljendas. Luksemburg näeb, et oht on Euroopale kui me unustame, millised on väärtused, millest me lähtume, siis satub liit ohtu. Schengeni lepe on minu arvates üks suurimaid Euroopa edusamme, äh, võib samuti sattuda ohtu teatud riikide natsionalismi tõttu ja põhjustada uusi sõdu Euroopas. rände väljakutse nõuab meilt äh, uut lähenemist inimõiguste austamist peab käsitlema kui kohustust, kohustust kõigile, sealhulgas peab austama ka öö, äh, mitte väljasaatmist ja me ei tohi in-, kuidagi õigusi käsitleda suvaliselt, vaid me peame austama neid täielikult. nüüd, mis küsitab rände ja varjupaiga küsimust, meil on vaja ühist lähenemist Euroopa riikidele, aga samas ka ühist meie naabritega, nii nagu me ka täna oleme kuulnud. lisaks sellele meil ei ole mingit imelahendust, me peame olema ausad oma valijate kodanikega, meil on vaja teha eh, jõupingutusi eelarve ja humanitaarvaldkonnas, muud võimalust ei ole. me ei tohiks Äh, pöörduda suletud piiride ja natsionalismi juurde, mis viivad meid äh, tuupikusse või isegi sõtta. Luksemburg on septembris vastu võtnud äh, kakssada tuhat varjupaiga taotlejat taotlusi oli kolmsada kaheksakümmend üks või isegi enam need inimesed, äh, kes taotluse on esitanud, tahavad jääda Luksemburgi ja arvestades, kui väike on meie rahvastik, siis Luksemburg teeb tõesti suuri jõupingutusi ja mul, ma olen väga uhke selle üle. hiljutised uuringud on näidanud, et et äh, seitsekümmend kuus protsenti inimestest kiidavad heaks nende vastuvõtmise ja kuuskümmend kaks protsenti leiavad, et meil on vaja üles näidata solidaarsust äh, nende riikide suhtes. Luksemburgi valitsus on kiiresti ja hästi reageerinud vastu võtta ja anda neile ka kodakondsus on äh, meie jaoks äh, kohustus me peame käivitama uue poliitika Lähis-Idas sellel väga olulisel ajal, aitäh! Thank you, Mr Chairman. suur tänu, esimees. põgenikekriis on meile näidanud sümptomaatilist probleemi. Euroopa Liidu institutsioonid ei suuda vastu tulla liikmesriikide ootustele erinevates valdkondades, kus Euroopa Liidu institutsioonidel on mandaat ja pädevus tegutseda. ausalt öeldes põhilised institutsioonid eh, vaatasid, alahindasid probleemi Äh, mis puudutab välispiiri kontrolli. aastaid järjest kuulsime sellest, äh, kuidas ebaseaduslikud äh, sisserändajad lõunast sisse valguvad. Euroopa Komisjon, kes vastutab Euroopa Liidu seaduste rakendamise eest, ei kasutanud oma eksklusiivset võimu selleks, et tagada tingimusteta lepingute jälgimine seoses Schengeniga. teatavad liikmesriigid ja komisjon Äh, helistasid häirekella siis, kui oli juba liiga hilja selleks, et, äh, et äh, kriisi kiiresti lahendada. veelgi enam, Euroopa Liidu liikmesriigid tegevus on paremäärmuslaste esilekerkimist toetanud ja me kõik näeme, millised on selle protsessi kahjulikud tagajärjed. seega pöördume oma kolleegide poliitikute juurde nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide poolt kas te ei arva, et meil oleks vaja avatud ja otsest arutelu selle kohta, kuidas Euroopa Liidu täidesaatvad äh, võimud oleksid tõhusamad ja vastutavad sellest, et täita oma olemasolevaid kohustusi? meie põhiline huvi on luua süsteem, mis toimib, kus jagatakse õigeaegselt äh, kohast informatsiooni. Euroopa see võimaldab meil täita tõhusamat rolli selleks, et äh, jälgida Schengeni lepingu rakendamist ja ka teiste liikmesriikide kohustus, mis, kohustusi, mis on äh, seaduses sätestatud. me ei tohi unustada, et liikmesriigid, mitte institutsioonid, on need, kes otsuseid teevad kõige olulisemates ja strateegilistes küsimustes, mis puudutavad julgeolekut ja meie kodanike heaolu, aitäh! jaa, äh, aitäh, härra esimees! hästi kiiresti. Need seitsekümmend punkti, mis komisjon kirja pani, need tuleb kiiresti rakendada, mitte ükski riik ei saa öelda, et tema jääb erandiks, siin ei ole võimalik ennast riikliku teokarpi tagasi tõmmata, öelda, et meie ei tee. meie välispiire tuleb paremini kaitsta, kui me räägime lõuna poole, siis see tegelikult ei ole kõige tähtsam, aga mis puudutab Liibüat, siis ma arvan, et äh, mereoperatsiooni Sofia puhul tuleb minna üle kolmandale etapile. Kreeka ja Türgi vaheline piir on tähtis, seal tuleb üheskoos piiri kaitsta, üheskoos, sellepärast et need, kes äh, äh jõuavad Makedooniasse, see juba näitab, et me oleme läbi kukkunud et me peame tõesti üheskoos seda ülesannet lahendama, sest piir tuleb seal kontrolli alla seada. Türgi on siiamaani väga palju ära teinud äh, sadade tuhandete põgenikele äh, varjupaiga andmisele ja ka need, kes praegusel hetkel äh, Türgis edasi liiguvad, neid ei vaadata vaenulikult ja seda tuleb tunnustada, isegi valimiskampaanias ei toonud neid välja, nii et kiitus selles mõttes Türgile. ja me peaksime ka rahaliselt rohkem seal panustama, numbreid siin juba mainiti, ma arvan, et me peaksime Türgile toetust andma just selleks, et need inimesed äh, saaksid seal pikemaajalisemalt abi. aga nüüd minu kriitika, minu äh, küsimus Türgi esindajale, kas teie riigis ei ole äh, mingit seadust, millega oleks võimalik inimkaubitsejad kriminaalkorras karistada, seal on väga palju inimesi, kes veavad lihtsalt pagulasi ähm, rannikule ja ka tegelikult sadamalinnades ei ole nii, et seda kõike äh, tehtaks ilma, et ametivõimud kaasa aitaks inimkaubitsemisele, seal on väga palju korruptiivseid struktuure, mis aitavad pagulastel sadamate kaudu riigist lahkuda, see on tõesti ebasõbralik suhtumine Kreekasse ja ma tõesti kutsun teid üles oma võimalusi kasutama selleks, et vältida seda, et inimesed kontrollimatult riigist lahkuvad. sest sest äh, see on ju paika pandud ka tagasisaatmislepinguga või vähemalt ei ole sellega vastuolus. see oli täpselt see, mida ma tahtsin öelda, aitäh. suur tänu. kõigepealt äh, olen solidaarne Lääne-Balkani ja Türgiga. Need on väga suured äh, väljakutsed ja me peame siin olema solidaarsed. ning äh, õiguslike marsruutide küsimus on väga oluline seda tuleb äh, ka siin välja öelda, me peame mõistma, et tegemist on humanitaarkriisiga, need põgenikud elavad äh, kohutavates tingimustes ning äh, humanitaarabi on väga piiratud, me kõik oleme selle põhjustanud, aga me peame leidma ka viisid, kuidas nüüd sellega toime tulla ja suur tänu Serbia kolleegile, kes mainis seda liitumisteemat ning aitäh ka kolleegidele, kes on siin väga ausalt sõna võtnud ning ei ole keerutanud. tahtsin öelda, et ülemkogu on öeldud, et raha on ette nähtud ja siin nagu öeldi, on ette nähtud viis miljardit talvekuudeks kui me seda raha tõesti ei suuda kokku saada, siis kui usaldusväärsed me oleme ning tahaksin siin teada komisjoni vastust ja ka eeskõnelejate vastust. ma saan aru, et raha pärineb peamiselt ÜRO pagulasametist, aga oluline on seda teemat käsitleda. kaks Serbia ja Makedoonia kolleegi vastuseks kas isegi, kui tegemist on väikeste summadega, kas te soovite inimesi ümber asutas, asustada, isegi kui sellel on ainult sümboolne väärtus, see näitab, et te soovite panustada ja oluline on seda teile öelda ning Türgi kolleegile, kui tõsiseltvõetav on see jutt praegu, ilmselt te teate, et ähm, räägiti neljapäevasel tippkohtumisel, et jõutakse Türgiga kokkuleppeni, seega see on mida teie arvate, mis on see olukord praegu ja Kreeka kolleegile küsimus, miks Frontex ei ole Kreeka ja Makedoonia piiril või võib-olla oskavad Euroopa kolleegid sellele vastata? mina leiaksin, et see oleks tõepoolest mõistlik, sest äh, ma arvan, et seda küsimust tuleb kõigepealt küsida. Genfi viiekümne ühe esimese aasta konventsioon põgenike osas oli loodud selleks, et teise maailmasõja tulemustega toime tulla, aga nüüd on väga suur hulk inimesi val-, otsimas endale uut elu ja läbimas riike, mis on turvalised, millega neil on ühised kultuurilised juured, näiteks eh, on ka riike Araabia riikides, kes ei ole Genfi konventsiooni kunagi allkirjastanud ja nad ei võta vastu Süüria põgenikke hoolimata oma ühisest kultuurist. selge on, et enamik nendest inimestest on transiitsisserändajad, äh, kes ei soovi Serbias äh, varjupaika taodelda ning äh, kas see ei sea küsimärgi alla nende olukorda põgenikena, kas ei oleks nüüd aeg seda mõistlikult läbi vaadata, viiekümne esimese aasta lepingut, sellepärast et muidu selline ülevalt alla Euroopa Liidu lähenemine tähendab, et me seame ohtu need riigid ja need inim-, kes soovivad nagu Euroopa Liidust lahkuda ja me anname rohkem võimu paremäärmuslikele jõududele. teiseks tekib mure, et terroristlikud rühmitused äh, imbuvad ja mõjutavad neid rändevoogusid, aga härra Popovski ütles, et ähm, ei ole saladus, et välisvõitlejad sisenevad rändevoogude kaudu, aga kas te võiksite täpsustada, mis on need konkreetsed numbrid ja kuidas nendega toimitakse, kas nad vahistatakse ja miks me ei ole meedias seda rohkem käsitlenud ning äh, Süüria kodusõja lahendamine? Türgi esindaja ütleb, et siin tuleb midagi teha, sellepärast et Türgi ja Saudi Araabia on võtnud nii selge seisukoha, on toetatud ainult ühte poolt kodusõjas ja nüüd Türgi, Iraan, Venemaa, ning Läänejõud ja Damaskus istuksid ühe laua taha ja üritaksid leida mingi lahenduse selle tragöödia valguses. Euroopa Liit ei saada lahendada kõiki konflikte maailmas, aitäh! Like propose... aitäh, palun võtke sõna kuni poolteist minutit, sellepärast et aeg saab lihtsalt otsa ja meie esinejatel peaks olema võimalus ka vastata miks mina pean siin seda tööd tegema? härra Vaigel. aitäh, härra esimees. on väga kahju, et me peame täna endale tunnistama, nii parlamendiliikmed riiklikest parlamentidest kui ka Euroopa Parlamendist, et me tegelikult ei tea, kuidas seda probleemi lahendada. ja meil pole aimugi, kuidas see probleem edasi areneb. me vaatame Saksamaa poole ja ka teiste liikmesriikide poole, mis on suurema osa pagulastest vastu võtnud ja me ootame, et millal need riigid oma piirid sulgevad, sest alles pärast seda saame meie mõelda, kuidas meie reageerime. ma arvan, et meil oleks vaja mingit äh, tulevikuvisiooni, me peame vaatama tulevikku. meil on vaja poliitilisi lahendusi sellele probleemile. ei saa olla nii, et Euroopa käed rüpes lihtsalt vaatab pealt, kuidas Venemaa ja USA ei suuda Süüria osas kokkuleppele jõuda. ma arvan, et Euroopa Liit peaks aktiivsemat rolli selle probleemi lahendamises mängima mõtleme ka ebastabiilse Liibüa peale ja katastroofilise olukorra peale Iraagis. me rääkisime siin väärtustest, kaastundest, ähm, mitmekultuurilisusest, teistsuguste inimeste vastasest autusest, aga mis on selle kõige aluseks? rahu, äh, austus inimelu ees. ja ma arvan, et on õige, et meie kodanikud ootavad Euroopa poliitikutelt, et Euroopa Liit lahendab probleeme poliitiliselt ja teeb seda tõhusalt, aitäh! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους. Suur tänu ja tere tulemast meie külalistele, aitäh selle olulise info eest, mida te edastasite. mul on küsimus Türgi esindajale tuletaksin meelde, et tõepoolest Türgi on põgenikele transiitriigiks. kakssada tuhat inimest jõudis Kreeka rannikule, kuussada kolmkümmend tuhat on jõudnud kriisi algusest alates. kaubitsejate võrgustik teie riigis teenib miljoneid oma tööga piltidest meedias on näha, et inimesed jõuavad Kreeka saartele ning kaubitsejate võrgustikud saavad vabalt toimida äh, Väike-Aasias, mille pärast Türgi ei tegele nende võrgustikega ja milliseid meetmeid läbirääkimiste käigus on käsitletud, kas te võiksite neid meetmeid tutvustada? kui meil on asustamisplaanid Türgis, siis see lahendaks probleemi ja meil on küsimus ka härra Leflerile. pagulas, ÜRO pagulasamet ütleb, et ähm, viissada, viis tuhat põgenikku saabub ja toetatakse Lääne-Balkani riike, Balkani marsruuti, aga sellest ju ei piisa praegusel kujul. ÜRO pagulasamet ütles, et kaheksakümmend kaheksa koma viis miljonit eurot on vaja, et äh, probleeme lahendada talvekuudel, aga milline on teie seisukoht selles küsimuses ja kas see on saavutatav äh, nende eesmärkide täitmiseks, aitäh! Um, aitäh! nüüd, kus Türgile on raha eraldatud, mis on need süsteemid selleks, et leevendada neid öö, ähm, marsruut Euroopa Liitu ja mis on tulevased arengud, kui me vaatame ka kevadesse. me kuuleme siin väga palju sellest, mis toimub praegu, aga oluline on vaadata ka tulevikku, et Türgi piire parandada. kas mina olen ainukene inimene, kes on käsitlenud seda, vaadates ka Türgi Schengeni liikumist? et äh, see tähendab ju seda, et äh, praegused piirikontrollid lõppude lõpuks kaotatakse ning kui me vaatame Euroopa Liidu liikmesriike ja liikmesriikide naabreid ning viiekümne esimese aasta Genfi konventsiooni, siis on selge, et mitmed riigid lihtsalt ignoreerivad seda turvalise sadama klauslit. kui me vaatame erinevaid põgenikke, kuus tuhat inimest, kes on äh, kasutanud Lääne-Balkani marsruuti, ette, et jõuda turvalikesse riikidesse, nüüd tahavad jõuda Ühendkuningriiki. Briti vastavad organisatsioonid on eeldanud, et enamik inimesi on tegelikult majanduspõgenikud, seega miks ei lähtuta ikkagi viiekümne esimese aasta konventsioonist, miks ei ajakohastata neid konventsioone, kuivõrd selle järgi on selge vajadus, aitäh? Thank you, Mr Chairman, thank you for aitäh ja aitäh, et võimaldasite Norral ka siin parlamentidevahelisel kohtumisel osaleda. ma küll ei julge lubada, et see tagab Norra liitumise Euroopa Liiduga, aga teen oma parima. küsimus on selle tragöödia valguses, kes aitab Süüriat üles ehitada praegusel hetkel kõige tegusamad naised ja mehed lahkuvad Süüriast ja me peame vaatama, mis on need aluspõhjused selle konflikti puhul. toon mõned välja. vähemuste õiguste puudumine, ei ol-, ei lepita demokraatlike väärtustega, sallivuse puudumine, liiga suur religiooni roll igapäevaelus ei ole mingeid ühiseid väärtusi, kogukonna tugevust, tun-, inimesed tunnevad ennast võimetuna ning kodusõda ja sõda ei tähenda seda, et inimesed lahkuksid igaveseks, küsimus jääb, kes ehitab Süüria üles, kui see olukord muutub. mitmed riigid äh, Aafrikas ja Lähis-Idas on olnud tunnistajaks rahvaarvu kasvule ja mitmed konfliktid Sudaanis, Malis, Nigeerias. see näitab, et on, see on alles lähtepunktiks rände puhul Euroopasse ja me peame algpõhjustega tegelema, me peame tagama, et inimesed ei lahkuks äh, igaveseks, et nad läheksid tagasi ja aitaksid oma riiki üles ehitada, sest kes siis aitab seda muidu üles ehitada, kas eurooplased, ameeriklased, naaberriigid, see on lihtsalt äh, küsimus või jääbki olukord selliseks igaveseks, ma arvan, et Süüria saab sellest üle, aga me peame aitama neil oma riiki ise üles ehitada. ei ole lahendus see, et nad kõik Euroopasse tuleksid, see ei ole lahendus mitte ühegi riigi jaoks, aitäh. Thank you very much, president. aitäh. kuna Horvaatia liikmeid valimiste pärast siin pole, siis ma võtan paari sõnaga sõna, sellepärast et ka Horvaatia on rändeteel üle kolmesaja viiekümne tuhande riigi inimese on läbinud riigi ja väga tähtis on tõesti koordineeritud koostöö, solidaarne koostöö kõikide riikide vahel, mis on rändeteel, see on väga tähtis ka välisteenistuse UNHCR-i jaoks ja ka eile õigusministrite kohtumisel tuli see välja, et me oleme üritanud koordineerida seda kõike ilma üllatusteta, et kõik teaksid, palju inimesi tuleb, aga siis äkki piiril tekivad siiski tõrked ja siis tekivad ka probleeme, et koheldakse Äh, pagulasi nii nagu ei peaks ja nii edasi. kaks kolmandikku inimestest, kes tulevad, võiksid äh, saada varjupaiga ja kolmandik on äh, majandusimmigrante. ma arvan, et seda numbrit tuleks ka analüüsida, kui me räägime suuremast pildist. oli täpselt minut ja aitäh! kolmsada viiskümmend tuhat inimest on äh, teie riiki läbinud, aga teised on nad pidanud vastu võtma, siin on väike vahe vahel, ütleb härra Prokk. ja nüüd äh, proua Karatsa. mikrofon kõnelejale, palun. Grazie per aver organizzato questo incontro. aitäh aitäh, et korraldasite tänase kohtumise koos Makedoonia, Serbia ja Türgi valitsuse esindajatega. ma arvan, et sellised kohtumised on ülitähtsad meie jaoks, riiklike parlamentide jaoks, sest meil ei ole muidu võimalust äh, kuulda ära kolleegide kogemusi. mul on äh, kolm küsimust. Euroopa Liidu poolt vaadatuna on ju nii, et Euroopa, vabandust, Itaalia parlament lähtub Dublini lepingust. see tähendab seda, et me migratsiooni ja ka vastuvõtu küsimusi lahendame solidaarselt. meie lepingud ja meie uurimis- ning haridusprogrammid on ju välja töötatud Euroopas, mida tänapäeval enam ei ole. meil on nüüd rändeprobleemid ja me peame ka äh, kultuuriküsimustes ja haridusküsimustes Euroopa Liidu kodanikke kaasama selle probleemi lahendamisse, sest nemad vaatavad sellele kõigele nagu väljaspoolt ja leiavad, et tegemist on nagu äh, Äh, bürokraatliku probleemiga, mida teised peavad lahendama. ja nüüd valitsuste esindajad, kes rääkisid, kuidas on suhted keskvalitsuse ja piirkondlike valitsuste vahel, kuidas on see kõik organiseeritud, sest meie jaoks on ka organisatoorseks probleemiks pagulaste vastuvõtmine ja üks asi on äh, küsimuse korraldamine valitsuse tasandil ja teine asi on hoopis küsimuse korraldamine kohaliku omavalitsuse tasandil. leida vahendeid ja ka äh, kodanikele selgitada, mida tehakse ja miks ja ma tahaksin teada, mida kolleegid sellest arvavad. aitäh! ma tahaksin ka lõpetuseks sõna öelda, aga ei, härra Epideleos tahtis ka veel sõna saada, on ta veel üldse kohal? tere, proua Edre, tere, Stefani koodi äsja aitäh! viimasel ajal oleme me rääkinud äh, sellest, et Euroopa Liit ja Türgi peavad läbirääkimisi probleemi lahendamisel ja on tehtud ettepanek, et meil peaks olema äh, Kreeka ja Türgi rannikuvalve ühispatrullid, aga sellel pole mitte mingit mõtet, sellepärast et äh, Egeuse merel, mitte rahvusvahelises merel ei äh, lasta neid äh, lahti, vaid lihtsalt türklased saadavad nad äh, Kreeka saartele. kui te arvate, et ma seda endale kõike ette kujutan, siis minge ühele Türgi veebilehele, kus on, kus on kolmsada viiskümmend kolm fotot äh, selle kohta, kuidas seda tehakse. Äh, Hiiasel suurel saarel on kohe äh, illegaalsete immigrantide keskus, kus saadetakse inimesi Kreeka saartele. inimesed pannakse äh, laevadele ja iga viieteist, kahekümne minuti tagant saadetakse äh, Äh, nende kummipaatidega äh, pagulased siis Kreeka saartele ja seda kõike samal ajal kui Kreeka valitsusvõimud vaatavad, äh, Türgi valitsusvõimud vaatavad seda pealt. iga pagulane maksab tuhat viissada eurot ülesõidu eest ja me usume, et osa sellest rahast läheb Türgi ametivõimude taskusse. kui me tahame selle probleemiga tegeleda, ja lahendada seda, siis me peaksime nõudma Türgilt, et ta kaitseks oma piiri. ja Kreekal oleks siis ka võrdsed võimalused oma piiri kaitsmiseks. see on probleemi lahendus, kõik muu on lihtsalt kahepalgeline lähenemine ja Türgi kasutab ära olukorda selleks, et oma rahvuslike huvide äh, oma rahvuslikke huvisid toetada. aitäh ja lubage nüüd mul ka paar sõna sekka öelda, just see viimane punkt, selle juurde tahangi tagasi tulla. Türgi teeb seda, kui ta inimesi saadab Kreekasse, mida teeb Kreeka Makedooniaga, Makedoonia Serbiaga, Serbia Horvaatiaga ja Horvaatia Sloveeniaga. tegemist on edasisaatmise ahelaga. nii et selles mõttes tuleb tegelikult öelda, et selles küsimuses me ütleme, et kas me lõikame selle ahela igalt poolt läbi või me mõistame ka Türgit Türgi on neli-viis aastat kaks, kaks pool äh, miljonit pagulast äh, majutanud enda territooriumile ja me ei ole Türgit piisavalt toetanud, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, oma vahendeid toiduabi osas on vähendanud mõni riik viiskümmend protsenti, mõni nelikümmend, Austrias muide sada protsenti, need on faktid ja me peame vaatama ka, milline on olukord Liibüas ja Jordaanias. geograafilistel põhjustel on sealne olukord sarnaselt katastroofiline ja kui me seda tausta ei näe ja just sellepärast härra Haan ja Timmermans lendavadki täna Ankarasse selleks, et see ahel läbi murda. see läheb meile palju maksma võib-olla kui me oleks seda pool aastat varem juba näinud, ei oleks see nii palju maksma läinud. ja just sellepärast ja kõik teavad, et ma väga kriitiliselt suhtun Türgi liitumisse Euroopa Liiduga, aga selles küsimuses ma saan Türgist aru. ja sellepärast on meil vaja koostööd selles küsimuses ja otse loomulikult on väga tähtis ka see, et meil oleks korralik piirivalve ja et piirivalvet rahastatakse ühiselt, seda ütlen ka oma koduriigis. Dublin ja välispiiride kaitse. jah, see on nii, et välispiiridel olevad riigid teevad töö meie eest ära ja meie istume siis rõõmsalt Kesk-Euroopas ja oleme kaitsjad ja mulle tundub, et seda koormust ei ole ka siiani võrdselt jaotatud ja just sellepärast see piirikontrollide küsimus, kiirregistreerimiskeskuste loomine, informatsioonivahetus, härra Plenkovitš mainis seda, informatsioonivahetus siis Balkani riikide vahel, on nad siis liikmesriigid või mitte, on väga tähtis selleks, et see menetlus korralikult paika saada, samamoodi ÜRO põgenike abiorganisatsiooniga tuleb koostööd teha selleks, et leida need sada tuhat lisa varjupaiga kohta, mis meil on vajalikud. see kõik tundub mulle väga tähtis mulle tundub, et seda kõike, tähtis on see, et me teeksime seda kõik koos, ei ole siin vaja Äh, patu ennast otsida, sellepärast et probleem on nii suur. neli miljonit pagulast Türgi laagrites, siis veel seitse kuni kaheksa miljonit, äh, kes on Süürias ja Iraagis, äh, mis on siis nii-öelda sisepagu-, kes on siis sisepagulased. ja just sellepärast tõstatub ka see kolmandate riikide poolt äh, peetavate sõdade küsimus, kui Viinis ei olda edukad, kui USA ja Venemaa ei suuda kokkuleppele jõuda, kui sealse piirkonna riigid ei suuda kokkuleppele jõuda, siis see kõik jätkub. me muudkui räägime sellest, kuidas sümptomeid ravitakse, aga sõja lõpetamine on tegelikult põgenikevoo lõpetamise eeltingimuseks. ja selle probleemiga tuleb kõigepealt tegeleda ja ma arvan, et äh, poliitilises äh, lähenemistes tuleb teatud ka muudatusi teha, kui ma nüüd kuulen, et Türgi puhul öeldakse, et õigusriigi küsimustes ei ole tehtud edusamme, et sellepärast ei peaks Türgiga läbi rääkima, see on natukene nõdrameelne. see argument ju kahjustab meid, mitte Türgit ja sellepärast ma arvan, et ähm, me peaksime tõesti probleemide lahendamise kallal tegelema, sellepärast et äh, seal toimub midagi, mis oli Euroopas siis, kui toimus kolmekümne aastane sõda, see oli seitsmeteistkümnendal sajandil, äh, kui minu koduriigis sõdati, sõditi kuusteist miljonit elanikku, oli enne sõda kaheksa miljonit, pärast äh, tapatööd ja nälga äh, Viinis ja Stockholmis toimusid küll kongressid, aga öeldi, et võideldakse selle üle, et kas katoliiklased või protestandid on paremad, aga tegelikult toimus lihtsalt üks suur võimuvõitlus territooriumi pärast, et praegu on täpselt sama Türgi seriaadis käimas. ja kui seda läbi ei murda ja kui sellel tasandil ei leita lahendust, siis kestab see ka kolmkümmend aastat. ja sellepärast ma olengi öelnud, et see on väga tähtis, kui me seda probleemi ei lahenda siis me saame kõike muud ainult piirata, hallata, kontrollida, aga mitte lahendada. ja sellepärast peaksime me tõesti palju tugevamalt rääkima ka sellest. Viini läbirääkimised, mille puhul äh, kasutatakse sama taktikat nagu Iraaniga tuumalepingu äh, läbirääkimistel, on tähtis ja muide, kui me ka Liibüa küsimust ei lahenda, seda kui palju seal on kliimapagulasi ja muidu pagulasi Aafrikast, kes kõik võib-olla järgmisel kevadel soovivad siia, siis ma arvan, et võiksin jälle sarnase kõne ka nende kohta pidada. ma arvan, et just nende probleemidega peaksime me tegelema ja lahendust otsima selleks, et see probleem kontrolli alla saada. mina väidan, et praegusel hetkel on meil kiireloomuliselt vaja kõikidel poliitikatasanditel prioriteedid üle vaadata, sest muidu ei saa mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik selle probleemiga hakkama. kui me jätkame nii nagu samamoodi ja lihtsalt leiame, et kuidas kuskilt natuke lisaraha näpistada, siis sellest ei piisa, sellepärast et probleemil on hoopis teistsugused mõõtmed. kui meil ei ole tõesti seda jõudu, Äh, prioriteete kõikidel poliitilistel tasanditel ümber vaadata, siis äh, võib küll öelda, et jah, et Euroopa on süüdi, aga tegelikult Euroopa ei ole süüdi, sest tegemist on konfliktiga, mida me ei saa üheskoos lahendada. ei Ungari, Saksamaa ega Holland saa seda probleemi üksi lahendada ja me peame seda endale teadvustama. sest me peame ka ütlema, ja ütlen seda ka kolleegidele riiklikest parlamendist. kunagine volinik Frattini üksteist aastat tagasi tegi ettepaneku, et Lääne-Balkani riigid tuleks turvaliseks äh, lähteriikideks kuulutada. toona äh, äh, valitsused lükkasid selle tagasi, ütlesid, et Euroopa Liit krabab endale pädevusi, mida tal pole kui ma oleks seda toona teinud, mõelge, milline oleks olukord praegu, neli-viis aastat tagasi, kui Lampeduusa probleem oli, siis pakkus komisjon välja kvoodisüsteemi. jällegi, suurem osa valitsusi, ka minu oma koduriigi valitsus lükkas selle tagasi, kuni siis selle aastani, kuni äkitselt öeldi, et Dublin ja välispiirid ei kehti enam, kui ma oleks seda ka toona teinud ja äh, Äh, kui me ei oleks lasknud endale öelda, et meil on siin mingi pädevuste krahmamine, siis oleks olukord hoopis teistsugune. selle peale tuleb mõelda, enne kui hakatakse Euroopat patuoineks tembeldama. siin on piisavalt olnud algatusi ja mõtteid selle kohta, kuidas seda kõike teha. kuni selle aasta septembrikuuni meie liikmesriikide siseministrid ei kasutanud vast-, vastupidiselt lepingus nõutule äh, mitme enamushääletuse põhimõtet äh, varjupaigas ja rändeküsimustes ja nad kõik kakskümmend kaheksa olid ühel nõul, et ei peaks kasutama seda häälteenamuse põhimõtet ja see on ka üks põhjus, miks meil ei ole meetmeid äh, praegu probleemi lahendamiseks. olukord on täpselt samamoodi nagu finantskriisiga, kus meil nii-öelda meetmete äh, tööriistakast oli olemas, aga keegi ei tahtnud seda lukust lahti keerata ja tõesti, nüüd me peaksime vaatama, kuidas leida jõudu selle probleemi lahendamiseks. aitäh, ma ei tea, kuidas te enne alustasite. alustame siis täpselt vastupidi, kes sai kõigepealt sõna? siis teeme nii, et härra Lefler saab kõigepealt sõna. Kristjan. Thank you, chair um.... We, we've heard many diverse comments. aitäh, me oleme väga palju vastuolulisi kommentaare kuulnud. Äh, ma ei saa kõigile vastata muidugi. me oleme näinud väga palju tähtsaid küsimusi, mis toodi välja ja teatud äh, segadust ja vastuolusid. kõigepealt segadus, et aetakse omavahel segamini pagulasi ja äh, migrante me kuulsime kriitikat ja väiteid selle kohta, et Euroopa Liit äh, lükkas tagasi ja saatis tagasi pagulasi meie piiridelt, see on vale, see on vale. meil on legaalne ja moraalne kohustus pagulasi vastu võtta ja me teeme seda. Neid on palju, nii et see kõik on väga raske. aga meil on vaja teha vahet majandusmigrantidel ja pagulastel majandusmigrandid otsivad paremat elu, ka see on täiesti mõistetav, aga neil ei ole sellist äh, kaitsevajadust nagu pagulastel ja neid tuleb kohelda teistmoodi. kui me need kaks kategooriat omavahel segamini ajame, siis tegelikult ei ole meil võimalik arutelu pidada ka selle üle, kuidas seda küsimust äh, sisemiselt lahendada. me kuts-, kuulsime siin üleskutseid selle kohta, et me peaksime Dublini meetme üle vaatama, Dublini konventsiooni ja et meil peaks olema ka tugevam kohustuslik ümberjagamise süsteem, aga samamoodi tehti ka üleskutse vältida ka kannatamatust äh, ja sundida peale ümberjagamissüsteemi. ja tegelikult parlamendisaadikute puhul ei ole ka selget äh, üksmeelt selles osas, kuidas edasi minna, nii et tegelikult siin peegeldate ka valitsusi liikmesriikides, sest ka neil ei ole selget ühesugust lähenemist. siin on olnud ettepanekuid, mida on teinud Euroopa Komisjon vastamaks praegusele kriisile ja härra Prokk mainis seda ka, et me tahtsime seda küsimust lahendada juba mõned aastad tagasi, aga tahet kui sellist ei olnud liikmesriikide hulgas. ja siis miks me reageerime nii hilja, nii aeglaselt? kui vaatate nüüd tagasi ka oma koduriikides toimuvale äh, siis te teate, et tegelikult äh, lahendusi pakuti välja, aga liikmesriigid ei olnud valmis neid ellu viima väga paljudes valdkondades. Lõuna äh, Vahemere piirkonnas, äh, Ida-Vahemere piirkonnas lihtsalt ei olnud valmidust. me oleme leidnud tõesti väga palju vahendeid, täitsa erakorraliselt palju, kui te vaatate Euroopa Liidu vahendeid äh, mis on eraldatud pagulaskriisi lahendamisest, siis me räägime rohkemast kui üheksast miljardist eurost selleks, et äh, juurte vastu, probleemi juurte vastu võidelda, vastuvõtmine, äh, siis mereoperatsioonid ja ka kõik muud lahendused, siis me oleme kulutanud rohkem kui üheksa miljardit eurot me oleme tegelikult, Euroopa Liit on panustajate hulgas teisel kohal pärast UNHCR-i ja meil on peale selle veel ka lisaeelarved erinevates valdkondades, mida siin on ka mainitud. aeg on otsas, sellepärast ma ei hakka rohkem kommentaare tegema, teen lihtsalt ainult ühe, sest tehti vihje ka kultuurilise ja ka usulise puhastuse kohta teatud äh, Lähis-Ida piirkondades. tõesti, see seal toimub ja see on väga kahetsusväärne, me oleme üritanud sellega äh, viimastel aastatel tegeleda erinevate välispoliitiliste meetmetega, aga kui me räägime kultuurilisest mitmekesisusest, ja ka religioossest mitmekesisusest, siis olgem suurepäraseks näiteks, eeskujuks näidakem, mida me saame Euroopas ära teha, kui me võtame vastu neid inimesi, kes meeleheitliku olukorra eest oma koduriigist põgenevad, aitäh! Thank you, Mr Brock, I like that. aitäh, härra Brock, mulle väga meeldis see, kuidas te selle kõik kokku võtsite, sest teie analüüs, eriti see ajalooline, oli väga hea, et ma arvan, et inimeste liikumine on asi, mis jääb, Euroopa Liit peab selle reaalsusega leppima ja on väga tähtis seda hallata teised mandrid on tegelikult igapäevasega, sellega juba tegelenud, nii et nüüd on viimane aeg, et Euroopa Liit samamoodi sellesse suhtuma hakkas ja üleilmselt võib öelda, et kõik vaatavad väga täpselt, mis Euroopas toimub ja me tõesti peaksime olema sellest teadlikud, sellepärast et need meetmed, mida Euroopas vastu võetakse, mõjutavad väga palju ka mujal toimuvat. praegusel hetkel on kriisiolukord ja meil on vaja kriisiohjamismeetmeid, aga iga kriis peidab endas ka võimalusi. mind ennast äh, tegelikult äh, Äh, vägagi, mul, mind väga üllatas see, kui paljud südamesoojust eurooplased üle näit-, üles näitasid ja ma arvan, et me peaksime ka sellega arvestama. siis korrakaitsestruktuurid, õiguskaitsestruktuurid, inimkaubitsemisvastane võitlus, julgeolekuküsimused, see ei toimi, kui me ainult nendele küsimustele äh, Äh, keskendume ilma, et me humanitaarküsimustega tegeleksime äh, ja ei mõtleks kaitse peale. väga paljudest maailma osadest me oleme õppinud, et need kaks poolt tuleb omavahel ühendada. Leedu parlamendi liige, liikmele vastates kui me vaatame, mis toimub Süürias ja Iraagis, siis tegemist on äh, mitmetasandiliste konfliktidega. ja ma arvan, et oleks vahe, vale nüüd üks põhjus välja tuua, nagu näiteks usk ja öelda, et see on selle konflikti taga. ei, ei, see konflikt on palju keerulisem ja kui me vaatame, et meil on üle nelja miljoni pagulase ja nad on tõesti väga erinevatel põhjustel lahkunud, sest inimõigustest ei peeta kinni, neid kiusatakse taga, nad eh, põgenevad terroristide eest. nii et see on tegelikult ka vastuseks eh, eh, parlamendiliikmele kuningriigist, et tõesti need inimesed põgenevad sellepärast, et nende julgeolekut pole tagatud. härra Tännok Ühendkuningriigist vist ütles et tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsioon öö, ähm, on selline, nagu ta on, sest Teine maailmasõda oli just lõppenud, aga ma pean ütlema, et inimõiguste meetmete puhul tegelikult viiekümne esimese aasta konventsioon töötati välja just sellepärast, et äh, väga suured inimmassid rändasid äh, mööda mandrit, äh, toona olid ka miljonid inimesed äh, põgenemas ja tõesti sellepärast ka see viiekümne esimese aasta konventsioon välja töötati. ja kui me räägime Süüriast, siis on täiesti selge ja me teame seda, et suurem osa süürlasi tahaks tagasi minna, kui poliitiline lahendus konfliktile leitakse. see on meie kogemus suuremas osas riikides, et tegelikult pagulaste kõige suuremaks sooviks on pöörduda tagasi, nii et äh, Äh, me loodame väga palju ja panustame väga palju Viini läbirääkimistele, sest see võib-olla toob kaasa poliitilise lahenduse konfliktile. ja lõpetuseks me ei tohiks ära unustada ka seda, et tegelikult äh, ka meil kõigil on äh, kas mingi pagul, kas meie kõikide veres on ka pagulaste verd või migrantide verd, sest Euroopa on olnud migrantidest haratud juba aastasada aitäh, ütleb proua Altuk. suur tänu Leedu parlamendi liikmele, et ta sellesse arutellu tõi ka inimkaubitsejate küsimuse. tõesti on väga tähtis võidelda inimkaubitsejate vastu ja Türgi ametivõimud tõesti pingutavad, et anda endast parim võib-olla te mäletate, et eelmise aasta detsembrikuus ja jaanuarikuus me rääkisime rannikulaevadest ja äh, nendest hüljatud vanadest laevadest, millega pagulasi üle toodi. Türgi rannikuvalve üritas neid laevu kinni pidada, nüüd neid laeva meil enam ei ole, aga nüüd kasutatakse väiksemaid laevu, mitte kaubalaevu, nii et tõesti, julgeolekumeetmed on tähtsad ja me peame nende kallal väga palju vaeva nägema, aga julgeolekumeetmetest ei piisa. me peame konflikti probleemi põhjustega tegelema, Süüria äh, kodusõda praegu, homme võib-olla mingi muu kriis ja ma tahaksin teile ka meenutada, et äh, Türgi institutsioonide võimekus äh, inimkaubitsejate vastate võitlemises vajab toetust. Äh, see on väga tähtis. Te teate, milline näeb Aadria meri välja, ei ole väga raske, ei ole väga kerge äh, inimkaubitsejate vastu võidelda ja selleks on vaja koostööd. tõesti, meil on olnud tagasilöök Äh, tagasisaatmisiga Aadria merel äh, Euroopa Liidu piiridest väljasurumist ja tõesti lugege sellekohaseid raporteid. ja meil on ka koostöö, tugev koostöö Europoliga selles koostöös äh, võitluses inimkaubitsejatega ning minu viimane kommentaar täna oleks see, et mul on väga hea meel näha, et ol-, Euroopa Liidus ollakse teadlikud sellest probleemist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 need põgenikevood olid nii-öelda nagu päästikuks ja et ka Vahemerel surnud inimesed suurendasid teadlikkust, kuid äh, isegi kui see teadlikkus tuli nii hilja, tuleb see säilitada ja seejuures on väga tähtis mõelda, kuidas koormust jagada probleemi lahendamisel. üks parlamendisaadikutest, ma arvan, et Ühendkuningriigist küsis, et kas Türgi sooviks, et äh, põgenikke ümber asustataks. jah, muidugi me tahaks isegi kui see on kõigest tilk merre. aga tegemist on tähtis, sest see oleks solidaarsuse märgiks, et kas seda on viis või kümme tuhat või üks tuhat, see pole tähtis see number, vaid tähtis on, et näidatakse üles seda, et ollakse valmis koormat jagama ja ka vastutust kandma, aitäh! Thank you very much for this opportunity. I will just wrap up around aitäh, võtan äh, kolm põhiküsimust kokku, mis tõstatati. üks äh, riikliku parlamendi esindaja mainis, et Dublini määrus on väljakutse, Euroopa Liit on oluliselt muutunud äh, peale nende reeglite kokkuleppimist. põhimõtteliselt jah, nii see on, aga me ei tohi unustada, et meil on ühised huvid, mis on säilinud, see puudutab rahu, stabiilsust, julgeolekut eelkõige aidata inimesi, kes on hädas ja seda ei tohiks äh, pildilt välja võtta, kui me teeme järeldusi, mis puudutab poliitilist mõju. jah, meil kõigil on oma valijaskond, Makedoonias on see kajastunud väga valulikult, sest taristus on, taristu on tõhusa surve all, äh, kaasnenud on suured kulud, aga meie äh, probleemid on väikesed võrreldes nendega, kus on miljonid inimesed kohal hädas nagu Türgis ja ka nendes, kuhu, kes võtavad inimesi vastu, nagu Saksamaa, Rootsi, Austria ja teised, kes otsivad pikaajalisi lahenduse, kes ei ole ainult transiitriigid. mis puudutab strateegiaid, jah, üks nendest on olnud vastutuse veeretamine teiste kaela ja ma arvan, et kellelgi ei ole selleks mingit vabandust, Türgi on surve all ja Türgi on aastaid öelnud, et probleemid äh, tulevad ka teile ja nüüd, kui probleemid on tulnud, siis mõistate, et strateegia on äh, jaanalinnu strateegia ja see on, puudutab ka laienemist. kui liikuda edasi Kreekasse, minu koduriiki, Serbiasse, Horvaatiasse, Ungarisse, igal pool, siis me näeme, et me kanname oma osa koormast, mida me ei ole ise tekitanud ja me ei saa tegelikult allikat äh, kontrollida, sest keegi meist ei suuda äh, reguleerida Süüria konflikti ega ka äh, muuta neid teisi allikaid. samuti on viidatud, et tuleb vahet teha, üks parlamendisaadikutest viitas mis puudutas välisvõitlejate sisseimumist, jah, statistiliselt kuni miljon inim-, pool miljonit inimest on äh, ületanud piiri Makedooniasse, enamus neist on edasi liikunud äh, Lääne-, Põhja-Euroopasse, enamus nendest on kahekümne, neljakümne aastased mehed, meil on tõsiseid raskusi nende registreerimisel, me oleme olnud äh, suvel ka olukorras, kus kaksteist tuhat inimest on piiril, tegemist on suure rahvusvahelise survega lasta inimesed läbi, füüsiliselt aga on võimatu kõiki registreerida. Äh, kes teab, kui paljud neist mil-, millises vormis on Lääne-Euroopasse jõudnud, aga probleem on selles, kas äh, siis äh, välistada igasugune piiriületus, mis on praktiliselt võimatu ja keegi ei saa väita, et kõik on registreeritud, see on füüsiliselt võimatu, ja teiseks, millised on tagajärjed registreerimine on asendamatu ka nendel põhjustel ja väidetakse, et on inimesi, äh, kelle puhul on tuvastatud julgeolekumeetmete äh, kaudu, et nad on äh, kaasa löönud Süüria konfliktis. meil ei ole mingisuguseid sõrmejälgede võtmist ega midagi, seega keegi ei saa täpselt öelda, kui palju neist on sisse tulnud ja kuhu nad on jõudnud. aga lõpetuseks, kui me ei äh, muuda strateegiat, ehk siis kus lihtsalt äh, koorem teistele veeretatakse, ja ma arvan, et kõik, äh, kõigil on ühised huvid, ei suuda me seda lahendada. omalt poolt oleme me öelnud, et meile ei tee muret see, kuidas transiidiga toime tulla, meile teeb palju rohkem muret see, kuidas allikatega toime tulla. ja kui me allikatega toime ei tule, siis ükski nendest riikidest, kes on rände teel, ka majandust rände või, või ka pagulaste teel ei suuda midagi muuta, aitäh. Thank you, Mr Brock. suur tänu, härra Brock. kuulat-, oodates kõikehõlmavat poliitilist lahendust, millele viitasid, mida me kõik pikisilmi ootame, Serbia on juba kogu tahtega üritanud eh, panustada omalt poolt koos teiste mõjutatud riikidega meie piirkonnas, kes on Lääne, Lään-, Balkani rändeteel, selleks et paremini hallata ja kontrollida seda kriisi. ja me mõistame, et tegemist on ühise jõupingutusega ja Euroopa Liit ja meie, kes me tahaksime sinna liituda, peavad pingutama. solidaarsus on vältimatu sellistes olukordades, me peame oma jõupingutusi jätkama sellest lähtuvalt seda öeldes jään ma enda juurde, mis puudutab finantsabi ja loodame eh, teie mõistmisele eh, ja toetusele selles küsimuses, aitäh! aitäh, ma tahaksin teid eh, südamest tänada selle panustatud aja eest, et siia tulite ja ka aitäh nende sõnade eest, mis te ütlesite, arutelu oli kindlasti väga viljakas vähemalt minule aitas see paremini mõista seda teemat ja valdavalt jäi mulle meelde see, et meil on vaja teha koostööd eh, Euroopa Liidu liikmesriigid ja meie naaberriigid, kõigi meie ühistes huvides on selle probleemi lahendamine, mis ei ole tavapärane probleem ja minu arvates eh, on see kõige kaugemale ulatuv probleem eh, viimase kolmekümne kuni viiekümne aasta jooksul aitäh, et aitasite meil mõista ja seda probleemi ja otsida lahendusi. ja nüüd äh, lähme lõunale, meil äh, toimub äh, ametlik äh, lõuna äh, ja lähme teise hoonesse äh, osade kolleegidega ja teised saavad lõunatada siin äh, kolmandal korrusel, head isu ja kohtume kell kolm